armsad kolleegid, me kõigepealt äh, jätkame oma tööd. ja meie päevakorras äh, on täna pärastlõunal ette nähtud kaks väga olulist kuulamist ja meie ruum ei sobi ei äh, hääletusteks ega ka nii oluliste kuulamiste läbiviimiseks nii et ma vabandan kolleegide ees, kes eh, ei leia istekohta, eh, liikmed kindlasti leiavad istekoha, aga need, kes soovivad eh, meie koos, koosolekut jälgida, siis erandkorras, kui te peate püsti seisma ja ei leia jääb vaba istekohta, siis palun, te võite istuda äh, Äh, asendusliikmete kohtadele, äh, mis on tähistatud rohelise sildiga, aga kui need asendusliikmed kohale jõuavad, siis tuleb muidugi koht vabastada. ja ma saan aru, et IMCO komisjon, kes äh, samuti koostab arvamuse nii olulise direktiivi kohta, mis puudutab töötajate lähestamist, täna hommikul korraldas samateemalise kuulamise. ma pean teile ütlema, et ma sain sellest just praegu teada, mis minu arvates ei anna märku just heast koostööst meie koja äh, organite vahel. nii et sellega ma lähen esimeste konverentsi äh, juurde ning härra Kristensen palus äh, luba, et äh, raadiotöötajate meeskond, kes äh, äh, temast saadet teeb, saaks salvestada meie koosolekut ja tema sõnavõttu, ma arvan, et sellega probleeme ei ole, nii et palun ärge olge üllatunud, kui te avastate, et teid kantakse laivis Taani raadios üle ja mis ja liikmetele on välja jagatud äh, s, äh, mm, jagatud ka materjalid äh, töötajate nõudmiste kohta, kes nõuavad võrdset kohtlemist, meil on terve rida eksperte külas, nii et kõigepealt ma annan väga lühidalt sõna raportöörile äh, proua Danuta Jaslovetskale selleks, et ta teeks sissejuhatuse meie arutelule. ja pärast seda saab iga ekspert umbes kümneks minutiks sõna selleks, et vastata konkreetsetele küsimustele, mis talle esitatakse proua Jaslovetsk, palun. Przewodnicząca, zanim przejdę do mm, dyrektywy, chciałam również nawiązać do tych spraw. Suur aitäh, proua esinaine. Enne kui ma direktiivi juurde liigun, tahaksin ma e, teha omalt poolt ühe organisatoorse märkuse. proua esinaine, te märkisite ära selle, kui oluline see dokument on ning e, kui oluline on see, et sotsiaalpartnerid ka oleksid kaasatud Te väljendasite kahetsust äh, selle üle, et äh, me IMCO kuulamisel olla ei saanud, aga siin toimus samal ajal meil ju hääletus. mind üllatab see, et äh, meie kuulamist ei ole parlamendis reklaamitud, IMCO on oma kuulamise kohta pannud välja postreid, aga mina meie kuulamise kohta sama näinud ei ole mina kirjutan teile, proua esinaine, kirja, sellepärast et mulle tundub, et sotsiaalpartnereid me õiglaselt ei kohtle ja ma leian, et see ei ole õige käitumine. Äh, nüüd aga räägin direktiivist endast. direktiiv, mis puudutab töötajate lähetamist on äh, tõmmanud endale väga palju tähelepanu ja ma tervitan äh, seda võimalust siin pidada maha kuulamine ekspertide osalusel. oluline on see, et äh, Ehm, eh, rakendusdirektiiv parandaks olukorda eh, ja see on üheksakümne kuuendast aastast juba paigas olnud. meil on kaks peamist eesmärki, kõigepealt eh, ettevõtted vajavad korrektseid häid tingimusi selleks, et oma tegevust läbi viia töötajate abil ning teiseks tuleb kindlasti seejuures austada töötajate huve ja õigusi. ma olen kohtunud erinevate organisatsioonide esindajatega, eh, töötajate organisatsioonide, tööandja organisatsioonide, ametiühingute esindajatega ning eh, nad on öelnud, et eh, olemasoleva direktiivi tõlgendamisega on probleeme. probleeme on ka seoses juurdepääsuga teabele, kui me räägime lähetatud töötajatest ja töötingimustest vastuvõtvas riigis. Ehm, e, lisaks on probleemiks e, riiulifirmad ning e, direktiivist möödaminek viienduse abil lisaks sellele on väljendatud mitmeid kõhklusi selles osas, mis on seotud komisjonipoolsete äh, püüetega äh, rakendusdirektiivi kontekstis ning ähm, ähm, on küsitud, kas tõesti on niimoodi võimalik probleeme lahendada, mis praegu direktiiviga seoses on lisaks sellele ei ole sõnastus piisavalt selge ja mõistetav. mina olen esitanud äh, ekspertidele ähm, mitmeid küsimusi, kes täna siia kokku on tulnud, ma olen seda teinud kirjalikult meie oleme innovatiivse lähenemise valinud äh, koostööks äh, variraportööridega ja mina tahaksin äh, Äh, tagada selle, et sõnastust ei oleks võimalik meelevaldselt äh, tõlgendada. ma loodan, et see kuulamine panustab äh, olulisel määral sellesse, et olemasolev direktiiv paremini toimiks. ma arvan, et ma sellega lõpetan, sellepärast et ma usun, et me peaksime võimalikult palju andma sõna ähm, ja kõneaega meie ekspertidele, aitäh! aitäh, nii et ma annan siis sõna selles järjekorras, mis mulle ettepanek on tehtud eest. ma tuletaks teile meelde, proua raportöör, et teie raporti kontekst on veidi muutunud, sellepärast et Euroopa Komisjon võttis tagasi teksti, mis esitati paralleelselt teie tekstiga ehk Monti teine tekst mingil määral mõjutab seda võib-olla, kuidas me peame eh, kohtlema teie raportit kõigepealt ma annan sõna härra Werner Bühlenile, kes on Euroopa Ehitus- ja Puidutööstuste töötajad, Puidutööstuse Töötajate Liidu poliitiline sekretär. härra Büülen, teil on sõna umbes kümneks minutiks uh,. Thank you, chair uh suur aitäh, proua esinaine ja ma tõesti esindan Euroopa Ehitus- ja Puidutöötajate Föderatsiooni ning kõigepealt ma tahaksin tänada parlamenti selle eest, et te selle algatuse olete võtnud. me leiame, et on väga hea sidusrühmadega ka mõtteid vahetada ning omalt poolt oleme meie vägagi valmis tulema välja loominguliste lahendustega ja me oleme valmis ehm, ka kompromisse leidma võttes arvesse mm, piiratud ajahulka, mis meil on, siis meie oleme esitanud ähm, äh, omapoolsed vastused äh, küsimustele ka kirjalikus vormis, me oleme saatnud oma vastused äh, selle komisjoni sekretariaadile ja ma eeldan, et sekretariaat saadab meiepoolsed kirjalikud kommentaarid laiali kõikidele parlamendisaadikutele ning kõikidele teistele kolleegidele ütlema seda, et palun saatke meile eh, email, kui te olete vastused huvitatud ja me saadame teile otse eh, omalt poolt need vastused. kõigepealt ma tahaksin öelda, et me oleme väga meelitatud eh, sellepärast, et ehitustööstus on ka siia kohale kutsutud, aga ma tahaksin öelda, et probleem seisneb selles, et lähitamise kuritarvitamine ei puuduta mitte ainult ehitustöötust. kahjuks paljud meie kolleegid lihatööstused, näiteks tapamajades, aga ka transpordisektoris ning ka paljudes teistes sektorites on silmitsi samade probleemidega. ja sel põhjusel äh, täna ma ei kõnele mm, mitte oma organisatsiooni nimel ainult, vaid kõikide ametiühingute äh, nimel äh, ETÜ-tsi raames, kui te vähegi lubate kui nüüd vaadata läbi need küsimused, siis ma tahaksin välja mm, tuua need küsimused, mis meie jaoks on kõige olulisemad. küsimus number kaks toob välja äh, selle, milleks on tegelik probleem jah, tõesti, enne kui me püüame leida lahendust, peame me teadma, milline on tegelik probleem. ma pean siin silmas äh, äh, vältimisprobleemi. tegemist on väga pika nimekirjaga, ärge olge šokeeritud. Äh, väga paljud töötajad, kui nad lähetatakse välismaale, ei oma õrnemat aimugi sellest, millised on või peaksid olema töösuhte tingimused või reeglid, neil on hägus aimdus sellest, mida nad võiksid oodata palga pagana ning üldiselt ei ole neil praktiliselt üldse aimu sellest, eh, milline on olemasolev eh, regulatsioon ja seadusandlus eh, vastuvõttes riigis. see tähendab seda, et valitseb oluline teabepuudus sellega me jõuame ühe olulise punkti juurde selle direktiivi puhul nimelt eh, liikmesriikidel on kohustus eh, teavet anda. väga sageli on teave kättesaadav eh, mm, nii-öelda peidetud veebilehtedel keeltes, mis ei ole arusaadavad ning mm, ei ole väga tõenäoline, et ehitustöötlised selliseid lehekülgi üldse vaatavadki algatused, millega on välja tulnud sotsiaalpartnerid äh,, Ehm, sotsiaalfondi või teiste eh, komisjonide abil. Nendega on välja tuldud veebilehtede ja brošüüridega, mis teevad oma tööd päris hästi, kuid eh, siiski on probleeme lähetatud töötajateni jõudmisega ja ametiühingud eh, on ka omad brošüürid välja töötanud, niisiis kõige tõhusam viis teabe edastamiseks ei ole minna mitte läbi liikmesriikide, vaid kahjuks sotsiaalpartnerite abil ehkki see ei ole tegelikult ju meie vastutus. teine probleem peitub selles, et ähm, teoreetiliselt äh, vastavalt direktiivile äh, viiskümmend, äh, üheksakümmend üks peab tööandja vastutama selle eest, et ta edastaks selge informatsiooni tingimuste kohta, mm, mis töötajale kehtivad, see peaks olema töölepingus ära ka sätestatud, see direktiiv äh, on juba pikka aega eksisteerinud, aga probleem on sellega seoses äh, selline, et seda praktiliselt üldse ei rakendata ja see on väga tõsine probleem. tegemist on direktiiviga, äh, mis eksisteerib ainult paberil. vaatamata sellele, et tegelikult loob see väga olulisi kohustusi tööandjale teabe pakkumiseks ja edastamiseks, seda ei rakendata, siis seda ei jõustata see tähendab seda, et enamik lähetatud töötajaid lahkuvad oma koduriigist praktiliselt ilma igasuguse teadmiseta, ilma korrektse teabeta. kui nad välismaale lähitatakse, eh, siis nad elavad väga isoleeritult, eh, nad elavad väga suure surve all ning nad ei ole positsioonis, kus nad saaksid kurta, sellepärast et nad teavad väga hästi, et kui nad kurdavad, siis äh, rakendatakse neile sanktsioone, neid trahvitakse või saadetakse koju tagasi. selline on lähetatud äh, töötajate reaalsus, kes julgevad siis kaevata Äh, need inimesed elavad väga isoleeritud elu ja see on esmajoones tingitud sellest, et äh, nad ei tunne selle vastava riigi keelt ja kultuuri, nad ei tea, millise organisatsiooni poole nad peavad pöörduma, kui neil on kaebusi, nad ei tea, äh, et eksisteerivad tööinspektorid, nad ei tea, milline on ametiühingute roll. ametiühingud peavad ise otsima lähetatud töötajat, tööinspektorid peavad ise otsima lähetatud töötajat, lähetatud töötajad ise ei lähe ametiühingutele ametiühingute juurde. meie kogemus on selline, et nad tulevad meie juurde ainult siis, kui nad ei ole kolm kuud, kuus kuud palka saanud ning nad on pidanud elama täiesti ebainimlikes tingimustes. ja siis loomulikult väga sageli äh, tööandja on juba kadunud kontrolli küsimus on väga tõsine probleem. kõigepealt äh, päritoluriigis äh, midagi ette ei võeta, see tähendab seda, et äh, ei ole mingit teavitamissüsteemi, ei ole struktuurset teabevahetust ja sellega me jõuame probleemi juurde, milleks on see, et tööhõive riigi ametnikud peavad fakte otsima, nad tegutsevad liiga hilja. ääretult oluline on neid ameteid eelnevalt juba teavitada ja sel põhjusel meie olemegi tulnud välja ettepanekuga kohustuslikuks äh, eelnevaks teavituseks, aga ma tulen selle juurde hiljem tagasi. puudu on lisaks sellele ka veel äh, konkreetsetest ja rangetest sanktsioonidest. praegusel hetkel mõnedes riigis on need juba kasutusel, aga probleem on selles, et kui eh, töötajad on oma koduriiki tagasi tulnud, eh, siis eh, mis saab nii-öelda tagasinõude mm, juhtudest, see kõik on väga keeruline, paberil võib see kena välja näha, Äh, paberil võib olla kõik kenasti kirjas, kuidas äh, kohtumenetlusega alustada, aga sageli otsustatakse seda mitte siiski ette võtta, äh, kuna tegemist on väga keerulise ja segase olukorraga. suureks probleemiks ja ma räägin siin praegu reaalsusest, on massiline Äh, lähetusest ümberminemine äh, viienduse abil. Äh, sellest direktiivist on võimalik mööda minna nii, et hakatakse näiliselt FIE-ks. ja sageli on ettevõtted sundinud inimesi alla kirjutama paberile, kus neid Äh, põhimõtteliselt äh, sunnitakse FIE-deks hakkama, sageli on need dokumendid keeles, mida inimesed ei mõista ja inimesed on äh, väga rõõmsad, kui nad välismaal tööd üleüldse leiavad ja kirjutavad põhimõtteliselt igasugustele dokumentide alla. sageli on dokumendid ka võltsitud, ma räägin siin töölepingutest, ma räägin tööaja lehtedest, dokumentidest ja nii edasi ja sageli ähm, öeldakse, et äh, kui tööinspektor tuleb, siis te peate peitu pugema, te peate ära jooksma, te peate valetama äh, või äh, te peate näitama sellele inimesele seda ja seda dokumenti. Need on kõige konkreetsemad juhised, mida need inimesed siis saavad põhimõtteliselt on olukord siis selline, et lähetamise põhimõtte kuritarvitamine tähendab seda, et see tõesti toimub ka reaalsuses mida siis ära saaks teha? Äh, lahendusi on vaja palju leida, meil on vaja liikmesriikide tasandi lahendusi, äh, teatud liikmesriikides äh, on vaja korrektset riigisisest koordineerimist, väga sageli paljude riikide puhul me näeme, et puudub teabevoog näiteks Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi ja Tööhõiveministeeriumi vahel või ka näiteks äh, rändest vastutavate ametnike vahel ja see toob kaasa suuri probleeme. see tähendab ka seda, et äh, äh, riigisiseselt ei suudeta oma tööd organiseerida. selge peaks olema see, et olemasolevas direktiivis toodud suunised peaks olema äh, rakendatud, see puudutab siis direktiivi üheksakümmend üks, viissada kolmkümmend kolm. vastuvõetamatu on see, et seda direktiivi mm, ellu ei rakendata. Äh, selles arutelus me ei saa äh, vältida selle direktiivi rakendamise küsimust ka kolmandaks probleemiks on teabe küsimus. ma leian, et see on üks kõige tähtsamaid küsimusi teave peaks olema lihtne ja hästi juurdepääsetav. töötajad peaksid saama ähm, teavet selle kohta, millised on neile kohalduvad töötingimused. tegemist on liikmesriikide poolse vastutusega, aga nagu ma ütlesin, siis reaalsus on selline, et liikmesriikide poolt pakutav teave ähm, ei ole piisav. ma olen üsna veendunud, et äh, sotsiaalpartnerid äh, Eh, ning eriti just selles sektoris, mida mina esindan, ehm, on valmis seda teavet andma, mida vaja on edastada. aga me peame meeles pidama seda, et eh, kõik see, mida on siiani ära on tehtud, on see, mille eest sotsiaalpartnerid ise on tasunud, see on väga kummaline olukord, sellepärast et tegelikult ei ole see üldsegi nende kohustus. ehk siis sotsiaalpartnerite poolt on valmidus aidata, kuid teisest küljest eh, me peame ka midagi vastu saama veel üks oluline element äh, on piiriülene koostöö. ja ma räägin sellest küsimusest ja siis ma lõpetan. meie leiame äh, ja ehitustööstus äh, leiab seda ka, et üks innovatiivne instrument, mida me saaksime kasutusele võtta, on eelnev kohustuslik teavitamine lähetatud töötajate puhul see tähendab seda, et tööinspektsioonid äh, töösuhte riigis äh, teavad juba enne, äh, kui inimene nende riiki jõuab, et see ri-, inimene on sinna riiki saadetud ja see muudab tööinspektsioonide töö palju lihtsamaks, see annab neile teavet selle kohta, kui palju inimesi on lähetatud, kus nad tööd saavad ja kui kaua nad seal töötavad lisaks sellele on veel instrumente, millega me tahaksime välja tulla ja mis on väga innovatiivsed, aga nagu ma alguses juba ütlesin, siis need on kõik ära toodud äh, selles kirjalikus dokumendis, äh, mis sisaldab meie vastuseid ja mille me parlamendile oleme saatnud, aitäh! Merci beaucoup! suur tänu! see oli väga tihe ettekanne. ja nüüd annan sõna professor Yves Jorensile kes on rahvusvaheline, rahvusvaheliste sotsiaalpettuste uuringu instituudi direktor Hendi ülikoolis. Teil on kümneks minutiks sõna, palun. Thank you very much, Mrs Chair, also. suur tänu teile, suur tänu teile, et ma saan teile esitada mõningaid mõtteid siinsete ettepanekute kohta. minu ettekanne on struktureeritud vastavalt äh, küsimustele ja eriti eh, puudutab see eh, vastutusküsimust, mille osas me oleme just praegu uurimuse korraldanud. Eh, praegusel hetkel võib öelda, et olukord tööturul Euroopas on väga keeruline, kuid see ei, see tähendab seda, et paran-, võimalust olukorda parandada on väga suur me praegune süsteem töötajate õiguste kaitseks on seotud sellega, et piiriülest kontrolli on väga raske teostada ning ning väga raske on ka koostööd teha kontrolli valdkonnas. praegusel hetkel ei toimu äh, kummalisel kombel ähm, inspektorite vaba liikumist ning äh, probleeme on igal, äh, igas staadiumis, nii kontrolli kui süüdimõistmisfaasimis. nii miinimumstandardid on väga raske kontrollida. ning äh, on olemas võlts, erinevaid lepingute võltsimist väga, praegu toimivad süsteemid on ebakindlad ja praegusel hetkel võib öelda, et, et uurimistöö tegemine teisel pool piiri on praktiliselt võimalik. õiguslik, suuremat õiguslikku koostööd on vaja. see koostöö ja infovahetus on praegusel hetkel häiritud paljude probleemide tõttu keel, samuti eh, teiste liikmesriikide seaduste mittetundmine mitte teadmine, milline välisinstitutsioon on pädev ning samuti samuti ähm, trahvide äh, küsimus. praegusel hetkel on toimub infovahetus ainult äh, kriminaalkaristuse koht, kohta ja nii edasi. sellega seoses äh, nä-, nähakse koostööd Euroopa tasandil nagu imerohtu ja ja praegu loodetakse selle peale, et inspekteerimisteenused muut-, lähevad eraettevõtete kätte. praegused väited mm, selle, sellise sammu poolt näitavad, et see hoiab ära ebavõrdse konkurentsi. sest see tähendab seda, et tööandjad muutuvad ähm, allhankijate äh, otsimisel ettevaatlikumaks ja et, et ära, et ära hoida äh, kohtu uurimist, üritatakse võimalikult hästi toimivaid allhankijaid äh, endale leida kuid äh, samas äh, uurimise toimumine rahvusvahelisel tasandil on väga haruldased. koostöö liikmesriikide tasandil on väga haruldane, kuigi olemasolev süsteem on on tõsi, et praegusel hetkel äh, on reeglite elluviimine äärmiselt raskendatud juhul, kui töötajate õiguseid rikutakse. puudub soov olukorda parandada, töötajad äh, kardavad äh, repressioone, kas nende tööandja poolt või kaudseid repressioone. Neil puudub piisavalt informatsiooni. sotsiaalpartnerite kaasamine võib mängida olulist rolli, kuid äh, tundub, et ametiühingutel on väga raske jõuda võõrtöölisteni. sellistes süsteemides, kus kohtu poole pole vaja pöörduda, eks nagu mõnes liikmesriigis see juba on, on, on, oleks väga positiivne areng edasi. me peaks laiendama konteksti kogu Euroopa tasandile ainukesed arvud, mida leidsime, oli, oli statistika Saksamaalt see puudutas äh, puhkusefondi, mis äh, oli selles osas, seda kasutati umbes kolmesaja neljandal korral aastas. enamus äh, neist juhtumitest lahendati väljaspool kohut. ning panused neisse fondidesse oli umbes üheksateist miljonit eurot piiri, eh, eh, piiriülestes vaidlustes, aga on eh, mõned riigid on kasu võtnud, kasutusele võtnud ühise süsteemi, näiteks Põhja-Euroopa riikides. näiteks Rootsis on võimalik esitada äh, vetot teatud, teatud Soomes on kohustus koguda tõendusmaterjale selleks, et leping sõlmida ning sotsiaalklausleid on ka kasut-, kasutusel selleks, et allhankijad äh, järgiksid sektori äh, kollektiivlepinguid lisaks sellele on järjest rohkem ja rohkem erinevaid teabemeetmeid, mille eesmärgiks on äh, seire võimaldamine, nagu näiteks teavitusmeetmed, mis praegusel hetkel Euroopa Liidu kaheksateistkümnes liikmesriigis tarvitusel on teavitusi peetakse üldiselt eh, väga vajalikuks vahendiks selleks, et eh, anda infot eh, riigis olevate välismaiste ettevõtete ja töötajate kohta, aga me teame, et praegusel hetkel on Euroopa Kohtu ette viidud Belgia süsteem ja praegusel hetkel ei ole olukord üldsegi mitte selge solidaarse vastutuse sisseviimine Euroopa tasandil tõstatab järgmise küsimuse. kas see olukord piirneb piiriüleste olukordadega? sellise süsteemi sisseviimine ainult välistele teenuste pakkujatele, ähm, kas see piirab nende juurdepääsu välisriigi tööstussektorile või mitte, see ei ole selge lisaks sellele Ehm, võib ehm, sageli olla lihtne eh, kurjalt ära kasutada olemasolevaid eh, õiguslikke või juriidilisi eh, isikuid selleks, et solidaarse vastutuse põhimõttest ümber minna. ja siin on ka juriidiline küsimus mängus. kas see piirang on midagi, mida võib pidada ka piiranguks teenuste vaba liikumise küsimuses? ja ähm, riiklikul tasandil me teame, et Euroopa Kohus on juba maininud, et ähm, siin on teatud õigustusi äh, olemas. Euroopa äh, seadusandja äh, tahab aga olukorda selgemaks teha, aga samas ähm, ähm, näib, et ette pandud rakendusdirektiiv ütleb, et liikmesriik peab, liikmesriigid peavad võst, võtma vastu sarnaseid eeskirju riiklike olukordadega toimetulemiseks. kas selline olukord on proportsionaalne või mitte? siin on veidi ebaselge olukord, sellepärast et äh, Äh, solidaarse vastutuse mehhanism äh, ja hoolduskohustus või hoolsuskohustus ei käi sageli väga hästi kokku, ehkki äh, see peaks nii olema. me teame, et kahe, et direktiiv, mis puudutab ebaseaduslikke töötajaid, sisaldab ka hoolsuskohustuse põhimõtet aga eh, seda sätet ei ole peaaegu eh, üldsegi kasutatud ja kõik liikmesriigid eh, kopeerivad direktiivi teisi sätteid. lõpetuseks tahaksin öelda, et oluline on teada seda, et solidaarse vastutuse süsteemi sisseviimine ei saa asetada, asendada meetmeid Euroopa Liidu tegutsemisvaldkondades. üldiselt on tegemist meetmetega, Äh, mida peaks solidaarse vastutuse sisseviimine lahendama. Äh, teavitussüsteem, äh, piiriline koostöö ähm, haldusasutuste vahel, ähm, kohtuotsuste ja trahvide piiriülene ellurakendamine sanktsioonide ellurakendamine aitavad tegeleda selliste küsimustega nagu juriidiliste isikute kurjast ärakasutamine. Eh, ja eh, näiline viiendus ei ole välistatud, et solidaarse vastutuse süsteemi sisseviimine ähm, tagab selle, et ähm, näiline viiendus äh, täielikult ära kaob. see ei pruugi seda ära kaotada, nii et see on element, mida kindlasti peab silmas pidama, aitäh. Euh, suur tänu teile. nüüd lähme selle Stig Nöörgaardi juurde, kes on töö, Taani tööhõiveministeeriumi vanemnõunik. Teil on kümneks minutiks sõna. Thank you, madam chair. suur aitäh, mul on väga suur au siin komisjonis sõna võtta mul on väga palju küsimusi ja ainult kümme minutit selleks, et neile vastata, niisiis ma alustan nüüd, mõned küsimused on seotud Taani süsteemiga ja mõned on üldisemalt laadi. alustan eh, küsimusega, mis eh, puudutab eh, miinimumstandarditest möödaminekut lähet-, lähetatud töötajate puhul, sest et see on väga oluline küsimus selleks, et aru saada, milline on Taani süsteem. Taanis ei ole ette nähtud palgareeglistikku äh, Eh, meil ei ole eh, universaalseid kollektiivlepinguid, sotsiaalpartnerid peavad eh, kollektiivlepinguid sõlmima viimase võimalusena. Taanis ja Rootsis on sarnasusi selles valdkonnas ja võib-olla te olete nende mehhanismidega ka juba mm, tuttavad niisiis, kui rääkida tasust, siis probleem Äh, ei seisne mitte miinimumstandardi mittekasutamises, vaid selles, kuidas miinimumstandardid üleüldse kehtima panna. kui me räägime välismaistest ettevõtetest, siis ametiühingutel on väga suuri väljakutseid, võttes arvesse lähetamise ajutist iseloomu äh, ja lühikest kestvust. ja seetõttu on keeruline äh, nende välismaiste ettevõtetega kontakti saada ja suhelda aga isegi kui kollektiivlepe sõlmitakse, siis tekib probleeme endiselt äh, sellest möödaminekuga, sellepärast et ametiühingud on näinud, et äh, keeruline on tegelikult äh, palka kätte saada päritoluriigist, vaatamata sellele, et meil on see instrument, mida minu kaks naabrit on juba maininud. tulles nüüd tagasi probleemide juurde, mis puudutab äh, välismaiste ettevõtete leidmist, äh, siis äh, kahe tuhande kaheksandal aastal sel põhjusel me just viisime sisse teavitamissüsteemi võõrtöötajate puhuks ja see lihtsustab ametiühingutel kontakti leidmist välisettevõtetega, aga see aitab kaasa ka maksuametnike ja tööinspektorite tööle, aitab neil kontrolli läbi viia. teavituskava viidi ellu komisjoni kahe tuhande kuuenda aasta teavit-, rahastusega seoses ning komisjon on teinud ettepaneku eh, see konsolideerida eh, ette pandud eh, rakendusdirektiivi artiklisse üheksa. teenusepakkuja peab mm, ettevõtte nime, aadressi, teenuse osutamise koha, lähetamise perioodi, lähetatud töötajate nime ja kontaktisiku edastama. see teave peab olema sisestatud mm, veebis see eh, lihtsustab eh, teenuse saajale koopia saatmist. teenuse saaja peab eh, kontrollima seda, et teenusepakkuja on seda mm, infot edastanud. see teine osapool ehk siis teenuse saaja ei olnud esialgselt meie selle kava või süsteemi osa, see lisati sinna alles hiljem see oli siis äh, Taani lahendus sellele, kuidas tagada ühisvastutus või solidaarne vastutus. mult on küsitud, kas selline teavitussüsteem äh, saaks täiendada või äh, olla alternatiiviks solidaarsele vastutusele. nagu mainiti, siis mitmes liikmesriigis on juba teavitussüsteemid paigas ja on ka liikmesriike, kus juba solidaarse vastutuse põhimõte kehtib ja see tähendab seda, et see süsteem saab täiendada või täienduseks olla solidaarne vastutus on nii-öelda turvavõrk. esmajoones on ülesandeks ju tagada see, et teenusepakkuja täidaks oma kohustusi ja äh, olles seda nüüd öelnud, pean ma siiski ütlema, et me oleme vaadanud, kuidas solidaarse vastutuse süsteem saaks äh, toimida koos meie praeguse süsteemiga ja mõistlik oleks see, äh, kui praegu olemasolevad teenusepakkuja kohutused äh, sisestada teavet meie süsteemi, peaks olema seotud hoolduskohust-, hoolduskohustusega. selle direktiivi raames, mis praegu on välja pakutud tahaksin ka isikliku kommentaari siin teha. Äh, kui äh, tegu on solidaarse vastutuse süsteemiga, äh, siis teenuse saaja peaks kontrollimeetmeid läbi viima, see on kogu selle asja mõte ja teenuse saaja saab paluda siis teavet mida võõrustaja riigi äh, Äh, ametiasutused äh, eelnevalt teha ei saa. teenuse saaja peab seda tegema selleks, et vältida vastutust. see tähendab seda, et kui meil oleks tsentraalne register või süsteem, siis äh, ettevõtteid saab sinna sisestada ainult siis, kui nad on oma kohustused täitnud koduriigis ja sellisel juhul meil ei olekski vaja solidaarse vastutuse süsteemi kui ettevõtted oleks seal kirjas. teenuse saajad peaksid siis kontrollima ainult seda, kas teenusepakkuja on registris või mitte. loomulikult see lisab koormust äh, koduriigi ametiühingute, vabandust, asutustele. aga see siiski lihtsustaks olukorda. see minimeeriks ka vajadust äh, ettevõtete, vabandust, ameti äh,, ametiasutuste vahelisele suhtlemisele äh, see lihtsustaks ametiasutuste koormat, aga see on meil pikaajaline visioon. ja siis mult on küsitud seda, kuidas Euroopa tasandi keskne registreerimissüsteem äh, peaks olema ellu rakendatud, kas see peaks olema kahepoolse koostöö raames või äh, mingis muus vormis. ma võin siin äh, tuua paralleeli ESI-ga, mis on Euroopa Komisjonis, ma ei välista võimalust panna paika register, mis põhineb kahepoolsel koostööl kuid osalevad riigid peaksid kindlaks määrama ametiasutuse, mis vastutaks selle kõige eest ja selle registri eest siis. lisaks sellele on kommentaare ja märkusi selle Taani süsteemi kohta ähm, ma usun, et küsimus on seotud asjaoluga, et äh, välised ettevõtted peavad andma teada töökohtadest ja nii edasi. nagu ma mainisin, siis see vastab äh, suunistele ja ettepanekule artikli üheksa osas. ja on ka veel teisi valdkondi, näiteks äh, kui äh, ettevõte peab Eh, kinnitamas seda, et ta on sotsiaalkindlustusmakseid maksnud, siis ta peab andma teada ka töökohtadest ja loomulikult ta peab seda tegema, see on loogiline, sellepärast et eh, ametiasutused peavad kontrolli läbi viima ja nad peavad teadma, kust nad neid ettevõtteid ja töötajaid leiavad. lisaks sellele on eh, märkustes ära toodud, et teave seal meie süsteemis on ebatäpne. see ainult näitab seda, kui keeruline mõnikord on tõlkida kontsept-, institutsioone ja, ja reegleid. kui me selle süsteemi lõime, eh, siis eh, me küsisime potentsiaalsetelt kasutajatelt, kas eh, kõik see, mida me oleme teinud, on selge nende jaoks, aga praegusel hetkel leitakse siiski, et see on natukene ebatäpne. meil on olnud kahepoolseid kontakte riikidega selleks, et seda küsimust lahendada. nüüd ma jõuan küsimuse juurde, milleks on see, et kuidas on võimalik tagada see, et kõik asjaomane informatsioon oleks tõlgitud Äh, lihtne vastus on äh, siin välja tuua artikkel viis, aga ma ei tea, kas see on äh, hea vastus, sellepärast et ma loodan, et kogu teave on asjakohane, et seda tuleks tõlkida. Ähm, kõik, kõikide teabeühikute pidev ajakohastamine kõikides keeltes on väga suur ettevõtmine niisiis meie väljakutseks on see, kuidas suunata va vajalik info sihtrühmaks olevatele ettevõtetele see on keeruline küsimus ka eh, teenuse direktiivi kontekstist, et eh, komisjonipoolne juunikuine teatis eh, näitab, et üldse kontaktpunkti põhimõte ei toimi nii hästi, kui me seda lootsime. artikkel üheksa kohta on ka üks küsimus. see küsimus on selline, et Äh, see puudutab äh, liikmesriikide äh, reeglite mitmekesisust, kuidas on võimalik uue rakendusdirektiivi all liikmesriikidele oma ülesannet korrektselt täita. komisjoni kavatseks on olnud konsolideerida presidendi õigust, aga praegu on vaidluse all see, mil määral see siiski nii on mõned liikmesriigid, minu oma koduriik nende hulgas, leiavad, et tulevikus peaks meil olema paindlikkust juhtumite puhuks, mida me ette ei oska näha ja ma usun, et äh, artikli üheksa alusel võivad äh, aset leida vaidlused, artikli üheksa sõnastus äh, on problemaatiline, artikkel üheksa võib tekitada uusi probleeme. siis on mul küsitud, kas liikmesriikidel on parimaid tavasid, mis on piiratud Euroopa Kohtu pretsedendiõigusega. Eh, siin eh, räägiti probleemist, eh, mis puudutab näilist viiendust ja seda, et sellega on võimalik sellest direktiivist ümber minna komisjon on selleteemalise kohtuasja viinud Euroopa Kohtu ette ja loodetavasti me kahe-kolme kuu pärast saame sellest täpsemalt rääkida ja mult on küsitud ka, mida on vaja Euroopa Liidu tasandil seadusandlikus plaanis ära teha selleks, et äh, tagada see, et liikmesriigid äh, oleksid vastavuses miinimumstandarditega ja need ka ellu rakendaksid. Äh, mul on pikaajaline ettepanek, aga ma usun sellele lisaks, et praegune komisjonipoolne ettepanek on väga hea lähtepunkt eriti mis puudutab seda sätet, kuidas äh, varifirmasid vältida, äh, sellepärast et äh, väga paljud probleemid on seotud asjaoluga, et ettevõtted eksisteerivad ainult lühiajaliselt või ei eksisteeri reaalsuses üldse. ma ei kommenteeri nüüd võib-olla päris kõiki küsimusi, aga, aga siiski, see oli minu poolt kõik, aitäh. suur tänu. me jõuame nüüd oma viimase külalise juurde on siis Toomas Schleicher, Euroopa Ehitustööstuse Ühenduse esimees. ning tema ettekanne jagati eh, juba eh, siis eh, liikmetele laia. Merci, madam chair. aitäh. I would like to thank. tervist. ma sooviksin tänada teie komisjon selle kuulamise korraldas eh, ning et eh, te FIE-ki eh, kutsusite kohale, et me esitaks omapoolse arvamuse selles olulises küsimuses tööstus, ehitustööstusele. FIEG on Euroopa ehitustööstuse föderatsioon, me esineme kolmekümmend kolme liikmes-, föderatsiooni kahekümne üheksast riigist. meil on nii suuri rahvusvahelisi ettevõtteid kui äh, ka väikeseid pereettevõtteid eh, igasugustest eh, tsiviilehitusvaldkondadest ning eh, oleme osalised Euroopa sotsiaaldialoogis ehitustööstuse jaoks. ma nüüd räägin spetsiifilisematest küsimustest, mille teie esitasite ning vastan ka hiljem teie küsimustele, kui te seda soovite. kõigepealt, milliseid meetmed tuleks kasutusele võtta, et äh, sätted uues direktiivis tõesti jõustuks. üks äh, olulisemaid aspekte äh, selle rakenduses on info kättesaadavus. see tähendab ettevõtetele, nad teavad, millised sätteid nad täitma peavad, töötajatele, et nad teavad, millised nende õigused oleks. ning samuti ka mm, riigivõimu esindajatele, et nad saaks kontrollida, kas äh, seaduseid tõesti täidetakse. selles osas on sellel direktiivil positiivseid sätt, sätteid, kui samas on sellel ka nõrkusi, mida tuleks äh, kindlasti korrigeerida. näiteks me arvame, et selleks, et äh, efektiivset kontrolli läbi viia, tuleks riigivõime eelnevalt informeerida enne seda, kui kontroll tegelikult Eh, toimima hakkab, nad peaks teadma, et võõra riigist pärit ehitusasuda tuleb nende eh, territooriumile. kahetseme, et eh, ei ole sotsiaalpartnerite arvamust arvesse võetud. soovitakse kohustusliku teavitussüsteemi sisse seadmist enne seda, kui tegelikult see asi toimima hakkab, kuidas on võimalik efektiivseid kontrolle läbi viia, kui riigivõimu asutustel ei ole põhiinformatsiooni olemas? meie mi,, millised meie meelest suurimad äh, probleemid on? ma arvan, et raske on öelda, kus süstemaatilised probleemid võivad tekkida ma olen äh, siiski veendunud selles, et seda direktiivi on võimalik hästi rakendada siis, kui äh, asi on selge neile, kes seda äh, tegelikult ellu viima peavad. teiseks, kui ettevõtetel ja töötajatel on täpset informatsioon selle kohta, milliseid sätteid nad konkreetselt rakendama peavad, millised nende kasuks toimivad ning samuti, kui riigivõimu esindajatel on piisav informatsioon selle kohta, mida nad peavad kontrollida ja kus. FIEKis me arvame, et eh, ette pandud direktiiv ei eh, täida kõiki neid kriteeriume. milliseid meetmeid tuleks kasutusele võtta? enamuses liikmesriikides on juba infoallikaid olemas eh, lähetuse kohta kuid kui ettevõttel on vaja praktilist, lihtsast mõistetavat informatsiooni, mis puudutab nende tegevust, siis sellise informatsiooni kättesaamine eh, erinevatest keeltest on samuti oluline küsimus. ning just neil põhjustel kahe tuhande üheksandal aastal me töötasime välja eh, ühise eh, veebilehekülje, mis puudutab just ehitustööstust ning äh, meie, meid on mainitud kui äh, kahes erinevas uurimises kui väga head, hea tava toimimise näided. mis puudutab siis ligipääsu olulist informatsiooni, ligipääsu, siis minul kui äh, kodanikul peab olema võimalik ligi pääseda neile seadustele, mida ma pean täitma, kas oma koduriigis äh, või eh, teises riigis, kus ma soovin töötada. teisest küljest eh, riigivõimudel on kohustus selline informatsioon teha kättesaadavaks ning eh, teha kind-, kontrollida selle seaduste täitmist. vastutus on täiesti selge. ning ma, kui toimuvad muutuseid, siis ma võin muutusi järgida äh, kui mul on informatsiooni selle kohta, et need muutused toimunud on. kuid kes on see, kes on vastutav selle eest äh, informatsioon minuni jõuaks? ajutise töö äh, agentuurid äh, on need, kes tihtipeale tegelevad töötajate vahendamisega ning neid puudutavad nii lähetusse direktiiv kui ajutise tööagentuuri äh, äh, direktiiv ning mõlemad direktiivid täiendavad ja tõhustavad teineteist, eriti puudutab see töötingimuste küsimust. enamuses liikmesriikides äh, rakendub lähetustöötajatele liikmesriikide seadus. põhimõte on praegusel hetkel üsnagi selge. milliseid sätteid oleks vaja ellu viia Euroopa tasandil, et me ei hak-, ei hakka kordama Lavalli öö, juhtumit? Lavalli kohta on kõik juba ära öeldud, on erinevaid nägemusi selle kohta, sõltuvalt sellest, kas sellest räägib ametiühingute esindaja või ettevõtjate esindaja ning ka õigusekspertide arvamused langevad, äh, on, ei lähe kokku, ma ei taha hakata seda vaidlust taaskäivitada. kuid äh, isegi Lavalli juhtumi puhul on lähetusdirektiiv piisavalt hea tasakaalukas vahend selleks, et garanteerida te-, töönu-, teenuste äh, osutamine ning töötajate kaitse. teda ei ole vaja äh, põhjalikult muuta. meil on hea meel, et komisjon soovib keskenduda eraldi eh, õiguslikule vahendile selleks, et, eh, et kontrollida eh, seaduse jõustumist. kõige suurem probleem, mida see direktiiv puudutab, on siis võltsfüüsilisest isikust ettevõtja küsimus. me olemegi selles osas alla kirjutanud ka ühistele soovitustele, tegu on väga kompleksse probleemiga. see puudutab äh, näiteks äh, maksuküsimusi, rahandusküsimusi, mis, äh, mis puudutavad liikmesriikide seadusi, mis lähevad kaugemale kui lähetusküsimused. me oleme veendunud selles, et hoolimata sellest, et äh, hoolimata, et hoolimata riiklikust vastutusest on võimalik mõningaid neid probleeme lahendada Euroopa perspektiivist lähtuvasti ning sellega seoses me kutsume üles komisjoni, et ta selle probleemiga tegeleks. nüüd, äh, mis puudutab parimaid tavasid, mis eksisteerivad liikmesriikides, on olemas äh, monitooringud, inspektsioon ja need on ka väga vajalikud selleks, et garanteerida võrdsed tingimused ettevõtetele ja töötajate õiguste kaitse kuid äh, äh, samas komisjoni ettepanek näeb välja, paneb, äh, pakub välja erinevad administratiivsed võimalused ja uued nõudmised ning võtab kokku selle, mis praegusel hetkel võimalik on. samas sellised piirangud ei võimalda meile täiel määral rakendada lähetusdirektiivi. nii et meie leiame et need sätted lähevad kaugemale kui Euroopa Kohtu pretsedendi õigused, õigus ning äh, see äh, pärsib ka ühtlasi riikliku võimu esindajate tegevusvõimalusi. me leiame, et äh, kui see direktiivi ettepanek parandatud kujul Euroopa Parlamendis suudab garanteerida, et ettevõtetel ja töötajatel on piisavalt informatsiooni, siis peame mõtlema selle peale, kuidas piisavalt infot vahetada, eh, kuidas on võimalik efektiivseid kontrolle läbi viia ning eh, kuidas rakendada piiriüleselt efektiivselt eh, näiteks trahve ja karistusi. kokkuvõtteks ma üritasin vastata enamusele teie küsimustest, kuid eh, enne lõpetamist sooviksin öelda paar sõna väga delikaatse küsimuse kohta, eh, mis puudutab solidaarset vastutust. FIEC ei ole solidaarse vastutuse vastu väga palju on sotsiaalpartneritega selles osas läbirääkimisi peetud eriti puudutab see Euroopa sekkumist sotsiaalsesse vastutusse. enamus eh, neist küsimustest lähevad kaugemale kui lihtsalt lähestusküsimust, lähetusküsimused, sest see puudutab allhanged. sest eh, tegelikult see võib takistada teenuste ostmist eh, välismaalt, eriti keeruliseks puudutab see neid äh, puudutab see kuuteist liikmesriigi kahekümne seitsmest. Need, äh, see puudutab eriti äh, sotsiaalse vastutuse küsimust liikmesriikidest, äh, millest, kus praegused tulemused on väga delikaatsete läbirääkimiste tulemusena tekkinud erinevate sotsiaalpartnerite vahel. sellega seoses me arvame, et see keeruline küsimus peaks tõesti jääma liikmesriikide pädevusse, aitäh aitäh teie sõnavõttude eest. ma arvan, et me oleme saanud nüüd hea ülevaate meie arutelu, millele me saame arutelul tugineda ning ma tahan nüüd anda liikmetele võimaluse esitada küsimusi. võttes arvesse meie ajakava, siis ma paluks, et te piirduksite kahe minutiga küsimuse esitamisel. kõigepealt äh, kolleeg Kristjanson ja siis kolleeg Schröter. aitäh. aitäh äh, ka nende äh, ettekannete eest, mida me just kuulasime ja mida me ka kirjalikult saime. kui me näeme, et mõningates liikmesriikides on suuri probleeme veoautojuhtidega, kes teevad töid, mida nad võiksid teha lähet-, töötajate lähetamise direktiivi all, aga nad ei käi selle alla, sellepärast et neid nimetatakse millekski muuks, siis oluline on äh, sotsiaaldumpingu vastane võitlus ka transpordisektoris. meil on siin ka üks vorm, kas me ei peaks seda kasutama artikli kolm alusel kontrolli instrumendina ning kas poleks õige, kui äh, teabe kohustusliku osa võiks mm, saada ka riik, kus need inimesed töötavad. kui meil on palju töötajate vahendamise agentuure, kas need siis ei võiks ka käia töötajate lähetamise direktiivi alla? meil on ju äh, juttu vastutusest uues direktiivis, aga mis puudutab ehitustööstuses toimuvat äh, lähetamist, kas seda võiks laiendada ka teistele sektoritele, kuidas oleks võimalik äh, tõkestada seda äh, praktikat, et inimesed võetakse tööle mingitesse büroodesse teistes riikides selleks, et minna mööda töötajate lähetamise direktiivist. kas te saaksite palun vastata selle küsimusele? aitäh, mul on mitu küsimust. esimene on suunatud härra Vüülenile ning kui ma vaatan teie kirjalikku äh, ettekannet, siis te soovite, et jõustamisdirektiivis oleks äh, ka äh, lähetamise definitsioon äh, olemas, palun põhjendage, miks see teie meelest vajalik on? ning teine küsimus on suunatud Taani tööhõiveministeeriumi esindajale. minu äh, mulje oli, et te olete rahul artikliga üheksa. mind paneb see imestama, sest äh, teisalt artikkel üheksa algse direktiivi artikliga viis võrreldes äh, on palju piiratum ning paljud vabadused, mis liikmesriikidel on, näiteks tõhusa kontrolli teostamine ja nende oma süsteem ei ole enam võimalikud, kui seda uut teksti tähelepanelikult lugeda. miks teie meelest artikkel üheksa ja suunised on nii eh, head? kui ma teist valesti aru sain, oleks hea, kui te veel kord selle teema juurde tagasi tuleksite ja selgitaksite, et mida oleks vaja artikli üheksa puhul muuta võttes arvesse teie ülimalt edukat süsteemi. ning härra Schleicherile esitaks ma meeleldi järgmise küsimuse. Te ütlesite, et kui sotsiaalpartneritega on hea koostöö, siis on võimalik luua süsteeme, mis näevad ette suhteliselt tõhusat kontrolli, mis võimaldavad ka äh, õiglase konkurentsi toimimist Euroopa mm, mastaabis. kas teie võiksite selgitada, et millised võiksid teie arvates olla sellised süsteemid, mida me vajaksime tõhusa kontrolli läbiviimiseks, mis teie meelest oleks ilmsel-, hädavajalik, te rääkisite siin teabest, aga äh, on tee, vähemalt ühes liikmesriigis veel süsteeme, mis on vägagi kasutatavad ning millises seoses on see nende piirangutega, mida komisjon artiklis üheksa on kirjeldanud, aitäh. aitäh. Um, one, one thing that um... suur aitäh ja suur aitäh ka külalistele. üks asi, mis minu arvates on väga keeruline, on definitsioonide korrektne paikapanek. tegemist on väljakutsega sellepärast, et kui püüda definitsiooni kitsendada, siis võib juhtuda, et tekib olukord, kus mõned töötajad jäävad sellest väljapoole ja võib äh, suureneda ka mm, reeglitest möödaminemise oht kui me tahame näilise viienduse vastu võidelda, näilise lähetamise vastu äh, võidelda, kuidas oleks selle kontekstis võimalik tagada endiselt see, et töötajaid kaitstakse? minu esialgne arvamus on selline, et äh, siis nad äh, lähevad võrdse kohtlemise alla, aga võib-olla on teil mingisuguseid äh, erinevaid vaatepunkte, ähm, ametiühingu esindajad ja teised võivad ka kommenteerida, sellepärast et ähm, meil on väga palju õiguslikke hierarhiaid praegu, meil on töötajate lähetamine, meil on ajutiste töötajate küsimus ja meil on ka veel tavatöötajad, kes äh, kuuluvad võrdse kohtlemise põhimõtte alla, meil on ka Rooma üks ja nii edasi. kuidas oleks võimalik selle näilisuse küsimusega tegeleda, ma arvan, et see on võtmetähtsusega küsimus praegu me ei tohi lihtsustada äh, definitsi-, definitsioonidest möödaminemist, aitäh. Thank you, Jutta Steinruck aitäh, Juto Steinruck, palun. see läks nüüd küll väga kiiresti, aitäh. ma kuulasin kõigi nelja ettekandeid ja ma jõudsin, me jõuame põhimõtteliselt järeldusele, et meil on vaja sellist Euroopa keskset ametiasutust äh, mis äh, teostaks kontrolli, aga koondaks enda kätte ka teabe. mul on jäänud mulje, et kui me tahame asju lahendada kahepoolselt, siis äh, see halduskoormus on äärmiselt suur. mida teie arvate, kas selline keskne Euroopa ametiasutus oleks äh, asi, mis aitaks meid sellel teel edasi, võib-olla võiks sellega kaasas käia Euroopa Sotsiaalkindlustus tõend, ähm, tööd, mis töötajatele väljastatakse. ma näen näiteks Saksamaal, kui ma käin ehitusplatsidel, kus on lähetatud äh, töötajaid, siis neil on probleeme, et meil ühelt poolt on ebaselge olukord, äh, töötajaid lähetat-, vastavate firmadega ehk riiulifirmadega, et me võiks juba alustada sellega, et äh, neid firmasid registreeritakse, kontrollitakse. see ei ole selles ähm, ettepanekus ka üldse et,, selle kohta ei ole selles ettepanekus midagi, et mida teha nende riiulifirmadega, kuidas seda probleemi lahendada ning siis tuleb see probleem, et kas kõik kriteeriumid on lahendatud, täidetud, et meil oleks äh, mingi selline keskne ametiasutus, mis, mis selliseid tõendeid väljastaks, et äh, see on nüüd küll väga ebaselge seletus, aga kas see võiks äh, meid edasi aidata? esineja, kas ma ei näe, et rohkem sõnavõtjaid oleks, lõpuks minu enda küsimus, lühidalt mainiti ka lähetatud töötajate esindamist vastavas riigis, et teoreetiliselt võiksid sellega tegeleda kohapealsed ametiühingud, aga et kohati ei mm, esinda need ametiühingud tingimata lähetatud töötajate huve. tuginedes oma kogemustele äh, mida teie arvate, et milline võiks olla parim organisatsioon, mis äh, esindaks äh, neid äh, töötajaid ja tegeleks nende probleemidega? kas need võiksid olla kohapealsed ametiühingud, kohalikud omavalitsused või võiks tegemist olla mingi Euroopa ametiasutusega, et mida te oma kogemusele tuginedes mm, arvaksite? proua Jaslovetska aitäh, alguses ma tahtsin loobuda küsimuse esitamise võimalusest, sellepärast et mul oli enne koosolekut võimalus äh, mõtteid vahetada ekspertidega, aga ma äh, vahet-, muutsin oma meelt ja tahaksin esitada küsimuse härra Schleicherile, me tihti arutame äh, neid kriteeriumeid, mida töötajaid lähetav ettevõte peab täitma Äh, mi-, kuidas teie hindate neid kriteeriumeid, mida Euroopa Komisjon on välja pakkunud, kas tegemist peab olema ammendava loeteluga või äh, on äh, seal kriteeriumeid, mida on väga raske täita, liiga raske täita, et milline oleks teie arvamus asjast, aitäh! aitäh! ma nüüd annaks sõna veel kõigile ekspertidele ja ma palun et te äh, piirduks äh, viie minutiga, ehkki raske on kõigile nendele küsimustele viie minuti jooksul äh, vastata, aga meil on kahjuks vähe aega. mis saab? härra Püüle, palun. Okay. I hope this is not being deducted for my time. ma loodan, et seda nüüd minu kõne eest maha ei arvestata. esitatud on palju küsimusi, üks konkreetne küsimus puudutas äh, seda, mida äh, kolm kolleegi siin esitasid ja see oli seotud äh, ajutiste töötajatega, jah, tõesti, meil on praegu siin vastuoluline olukord, äh, tegemist on olukorraga, mis on ebaselge. sest et meil on kaks direktiivi, mis rakenduvad samaaegselt, meil on töötajate lähetamise direktiiv ning siis ajutiste töötajate direktiiv. me peame eh, siin olukorda selgitama eh, selles osas, mis eh, kehtib. kui võrrelda mõlemat direktiivi, siis on ilmselge järeldus see, et kõige soodsamad töötingimused, mis rangetuvad töötajatele, kas siis ühe või teise direktiivi kaudu peaksid rakenduma ehk siis, et direktiivide vahel ei valitseks hierarhiline suhe, vaid et äh, kohaldatakse kõige mm, soodsamaid äh, töötingimusi, ma arvan, et see oleks väga lihtne reegel, mida järgida. mis puudutab nüüd definitsiooni, äh, seda on mitmed kõnelejad maininud ma härra Slaihe mainis ka seda, et äh, mõni aasta tagasi me viisime läbi väga põhjaliku äh, uurimuse näilise viienduse ja tõelise äh, viienduse küsimuses ja hämmastav oli see, et ehitustööstuses on näiline viiendus midagi, mida sageli kasutatakse selleks, et kogu töötajate lähetamise direktiivist mööda minna Euroopa tasandil ei ole selgeid miinimumreegleid selle koha pealt, keda töötajaks pidada. tegemist on kummalise olukorraga, sellepärast et eh, rahvusvahelisel tasandil see reegel on olemas, me võime vaadata ILO-d näiteks. kummalisem on veel ka see, et eh, Euroopa Kohtus on pidevalt kohtuasju põhikriteeriumide küsimuses aga e, see kõik ei ole kohustuslik ja seetõttu meie tahaksimegi teha ettepaneku, et e, sõltumatult e, osapoolte tahtest peame me vaatama, milline on töösuhte reaalne olukord tööandja ja töövõtja vahel. kui tegemist on tõelise viiendusega, siis meil probleeme ei ole, aga kui faktidest selgub, et tegemist on näilise töösuhtega, siis äh, peaks see automaatselt äh, ümber mm, kujundatama töölepinguks. Äh, siin on olulised kriteeriumid, esimene kriteerium on alussuhtekorraldus ja ma arvan, et definitsioonis me peaksime selgelt välja ütlema ka selle, mis või kes see töötaja siis ikkagi on sellega me jõuame väga tundliku küsimuse juurde, mille tõstatas proua Terün, ehk siis mis juhtub siis, kui direktiiv ei ole kohaldatav, sellepärast et tegelikult on väga palju reegleid, mis samaaegselt kehtivad. me peame ütlema, et eh, ka meie ja meie õiguseksperdid eh, ei ole kindlad äh, et kui töötajate lähetamise direktiiv ei rakendu näiteks äh, näilise lähetamise küsimuses, e, ehk siis äh, kui lähetamist ei toimu, et millised reeglid siis kehtivad? kas äh, töösuhte riigi või koduriigi kollektiivlepingud ja eeskirjad kehtivad siis. ma usun, et rakendusdirektiiv on unikaalne võimalus selgitada olukorda ja meie oleme seisukohal, et ilmselge on see, et kui teid saadetakse teise riiki ning lähetussuhet ei ole, et siis äh, on töösuhte riigis kehtuvad, kehtivad reeglid need, mis peavad täielikult kohalduma. eriti võttes arvesse ka seda, et äh, aset võib leida teatud soodsam kohtlemine, näiteks äh, kui äh, kehtivad soodsad äh, hüvitusreeglid äh, ähm, siis neid tuleks kindlasti ka arvesse võtta. tegemist äh, on keerulise küsimusega sest see puudutab väga paljusid äh, liigevaid töötajaid, kes ei kuulu äh, töötajate lähetamise direktiivi alla. proua esinaine tõstatas ka väga olulisi küsimusi, äh, millised ametiühingud siis vastutavad nende küsimustega tegelemise eest. me oleme pidanud sisesid arutelusid selles küsimuses ja me oleme näinud, et kui me räägime teabe ja konsultatsiooni küsimustest, siis meil on juba Euroopa tasandil õigusaktid olemas. me võime näiteks viidata Euroopa Töönõukogude direktiivile, me võime viidata ähm, Societea Europea direktiivile äh, seal räägitakse teabest ja konsultatsioonist, kuid kummalisel kombel ähm, piiriüleste töökohtade puhul äh, ehk siis äh, töökohad, kus erinevad rahvused teevad äh, koos tööd, et selle koha pealt ei ole Euroopa tasandil mitte midagi. me võime vaadata olemasolevaid äh, seadusakte ja me võiksime samad reeglid panna kehtima teabele ja konsultatsioonile ähm, ka selliste töökohtade puhul ja nendes dokumentides, mis ma teile saatsin, sisaldub ka üks hiljutine asi Hollandist ma soovitan teil dokumenti selle kohta lugeda ja e, see ütleb, et sarnane struktuur on juba paika pandud ja kollektiivlepped on ka sõlmitud. E, e, viissada Poola töötajat said märkimisväärse palgatõusu. see võib olla väga kasulik ka selleks, et teavet edastada ning ametiühingud, kellel on oluline roll mängida võiksid äh, selliste mm, töökohtades ka oma rolli mängida. siis esitati veel ka küsimusi, aga ma arvan, et minu kolleegid võiksid neile vastata, sellepärast et muidu vastan mina kõikidele küsimustele ise ja see ei oleks just väga viisakas, aitäh. Thank you, Matt, so much uh.... suur tänu ja annan nüüd sõna härra Jürensile. Thank you, this is. suur tänu teile ma minul oleks äh, erinevad vastused mõningatele küsimustele. see tegelikult kõigile küsimustele vastamiseks läks palju rohkem kui viis minutit. kes on lähedustööline? see on muidugi äh, oluline küsimus, millise äh, seaduse alla see käib. ma arvan, et rakendusdirektiiv peaks sellega kindlasti tegelema sest äh, siin äh, on väga palju äh, siin on, sa peaks sellega kindlasti tegelema, see üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks sellele praegusel hetkel ei vasta. meil peaks olema vahendeid selleks, et, et kindlaks teha, kuhu me soovime üldse jõuda, sest äh, me peaks üle vaatama kõik sätted, kõik reeglid äh,, et olla, et aru saada, milline seadus millises olukorras eh, on rakenduv. Eh, näiline töösuhe, seda on siin palju mainitud. jah, ma arvan, et see on üks põletavamaid küsimusi praegusel hetkel. pädevusküsimus tõstatub siin samuti. sest eh, põhimõtteliselt Euroopa tasandil võib öelda mida iganes soovime. Euroopa Kohus on teatud suuniseid andnud, kuid eh, samas eh, ta suunab selle kaudselt tagasi ikkagi eh, riigi enda seadusandlusesse, et otsustada, kes mida teeb. väga tore oleks, kui suudaks välja töötada Euroopa kriteeriumid näilise töösuhte kohta. kuid see tõesti oleks vastuolus Euroopa pädevuse ja liikmesriigi pädevuse vahel. ning Euroopa tasandil võib öelda, et, et äh, reaalsus on näida-, on, on olulisem kui äh, osapoolte äh, vahelised suhted ajutise tööagentuurid. see mõnes mõttes on need täiesti normaalsed tööandjad ning vaba tööjõu liikumine kehtib nende kohta. ja üks viimaseid kõnelejatest äh, rääkis sellest, kas me peaks äh, Euroopa öö, äh, Euroopa asjaajamise suunas edasi minna, kui minul on, on erootilisi unistusi, siis see oleks kindlasti esimene nende seas. meil praegusel hetkel on suured probleemid just nimelt inspektsiooniteenuste ja muude selliste asjadega. Saksamaal näiteks must tööjõud Eh, langeb ühe institutsiooni alla, selle kontroll Hollandis teise alla, nii et mina leian, et meil oleks tõesti vaja mingisugust eh, Euroopa sotsiaalpolitseid. seda, see või võiks öeldakse ehm, ühte, teisest teist, mõned arvavad, et eh, Olafi pädevuse alla peaks see minema, kuid Euroopa sotsiaalpolitsei oleks väga hea mõte, ma nüüd rääkisin täpselt neli minutit. Perfect <laughs> Thank you uh,. I give the floor to. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna härra Norgard. aitäh, proua esinaine. kõigepealt härra Kristjansonile ütleksin, et jah, transpordisektor on väga keeruline küsimus ja Taanis praegusel hetkel me uurime olukorda ja vaatame, kuidas oleks võimalik äh, transpordisektorit paremini kontrollida. ei ole kahtlustki, et kui me räägime kabotaažist, siis kehtib töötajate lähetamise direktiiv, aga loomulikult on teatud väljakutseid, võttes arvesse lühikest kestvust ja erinevaid töökohti ja kabotaažisektoril on ka omad kontrollimeetmed, lisaks on meil rahvusvaheline transport, mis on ka keeruline küsimus ja siis on veel kombineeritud transport, mis on ka eraldiseisev küsimus äh, aga kui me Taanis heade mõtetega välja tuleme, siis me anname teile kindlasti nendest ka teada. ja nüüd küsimus, mis puudutab A1-te, kas seda võiks kontrolliinstrumendina kasutada. asja tuum on see, et tööandja, töövõtja saavad ise A1-t paluda ning äh, A1-e on võimalik kasutada ka erinevates olukordades, mitte ainult äh, lähetamise puhul, aga ka äh, töö puhul mitmetes riikides ja viimase juhtumi puhul ei ole vaja mm, tõestada seda, et koduriigis toimub oluline osa tegevusest. aga siiski võib kaaluda teatud reegliste paikapanemist määramaks kindlaks, kas töötajal on A1 või mitte, see on võimalus, mida peaks kaaluma. ja nüüd ajutised agentuurid, neid hõlmavad, neid hõlmab äh, lähetamise direktiiv ja kui kaaluda solidaarvastutust, äh, siis tegemist on poliitilise küsimusega, kas seda tahta teha või mitte. proua Schröder, jah, te saite minust valesti aru, ja ma lõpetasin öeldes, et äh, see ettepanek, millega komisjon on välja tulnud, on heaks äh, lähtepunktiks probleemide lahendamisel, aga kui me räägime artiklist üheksa, siis äh, võib-olla ma olin natuke diplomaatiline või liiga diplomaatiline, kui ma ennast väljendasin, härra Schleicher ähm, ütles otsesemalt oma seisukoha välja loomulikult lihtne vastus on see, et mida saaks ära teha, on see artikkel üheksa lihtsalt kõrvale heita aga võib-olla siiski me suudame leida mingisuguse vahelahenduse, kompromisslahenduse, leidmaks vastuvõetav sõnastus, vähemalt seda me püüame praegu teha. ja nüüd definitsioonide küsimus, üheksakümne kuuenda aasta direktiiv, eh, mis peaks eh, seda jõustama, ütleb, et eh, kehtib võõrustaja riigi või vastuvõtava riigi äh, Äh, töötaja definitsioon. loomulikult see kõiki probleeme ei lahenda, sellepärast et äh, endiselt on äh, sageli raske riiklikult eristada. see võib tekitada tõsiseid probleeme. lisaks suhe Rooma üks määrusega me analüüsime praegusel hetkel artikli kolm tagajärgi, et näha, et mõnedes olukordades, kus inimese kohta ei käi lähetamise direktiiv, et kas see tähendab seda, et vastuvõttev riik saab jõustada ka oma õigusaktide kogumikku või Rooma üks ütleb, et tuleb kohaldada midagi muud, me peame selle küsimusega kindlasti veel tööd tegema Ähm, proua Steinbrück äh, küsis keskse süsteemi kohta, nagu ma mainisin, äh, siis äh, tegemist on minu jaoks pika perspektiivi ettepaneku ja mm, eesmärgiga. kõik liikmesriigid arvatavasti ka minu oma ütleks, et jah, see on hea mõte, aga seda me ei taha käest ära anda, sellest me loobuda ei taha ja nii edasi. niisiis väga suur väljakutse on äh, Eh, selline süsteem paika panna, aga eh, visioonid on ju alati lubatud. see võiks lahendada ka eh, riiulifirmade küsimuse, mis on tõesti väga suur probleem. Taani üks suuremaid probleeme ongi seotud asjaoluga, et väga keeruline on kontrollida seda, kas ettevõte on tõesti ka registreerinud end ja kas ta tegutseb ka teistes riikides või mitte Äh, proua esinaine, teie äh, küsisite, kuidas lähetatud töötajaid aidata. ma arvan, et ettepanekus, mis puudutab äh, rakendusdirektiivi, on ära tehtud head, ära toodud head ettepanekud selleks, et seda olukorda lahendada. aitäh! Thank you and um, suur aitäh ja nüüd härra Schleicher, palun. Dankeschön. <clears throat> Ich äh, möchte mich aitäh kuna aega on vähe, siis ma kasutaks oma emakeelt. esmalt, ähm, esmalt ähm, soovin ma rõhutada, et ähm, ma olen ehitusettevõtja ja ma ei ole diplomaat. nii et võib juhtuda, et ma Äh, mõningates küsimustes ei väljenda ennast äh, väga äh, diplomaatiliselt, nii et FIEC-i ja FIEC-i esimehena esindan ma ka paljusid teisi ehitusettevõtjaid. esmalt küsimus, mida oleks võimalik teha et parandada teavituse alast olukorda. ma teen teile ettepaneku äh, et TFVP ja FIEC-i e poolt ähm, loodud äh, töötajate lähenda-, lähetamise veebilehekülge vaadaks, vaataksite, seal on äh, parimate praktikate instrument, kuhu on võimalik äh, panna liikmesriikide ähm, kohta infot, ähm, see käib koostöös tööturu osapoolte ja kõikvõimalike ametiasutustega. kui äh, riigid on ambitsioonikad ja soovivad äh, sisestada infot enda ja töö, enda töövõimaluste kohta, siis äh, töötajate ja töövõtjate poolt on selle vastu väga suur, suur huvi ja siis võib lähetav, lähetatav töötaja Äh, ise mm, saada teavet selle kohta, et mis äh, lähetamise sihtriigis teda ootab ning äh, kas keskne ametiasutus parandaks olukorda, meie seda ei arva. tegemist oleks tohutu bürokraatliku masinavärgiga ning ma arvan, et see teave sel hetkel, kui ta jõuab äh, sellesse kesksesse ametiasutusse, on nii palju vananenud, et seal ei ole enam mõtet, nii et äh, keskset ametiasutust me ei poolda. ma arvan, et äh, see ei ole ka Euroopa Liidu asi luua selline keskasutus, mis käsitleks kõiki töösuhteid, sest Euroopas on juba liiga palju, on juba väga palju kahepoolseid suhteid ma viht-, viitan sellele, mis äh, Prantsusmaa ja Poola ja Hispaania ja Poola ja Saksamaa ja Poola vahel on, on äh, erinevad ning vastavalt äh, vanale äh, ladinakeelsele äh, põhimõttele pacta sunt servanda lepingud on täitmiseks äh, mm, neid ka täidetakse, nii et ma ei arva, et olukord paraneks, kui oleks tegemist keskse sekkumisega äh, ning äh, uute Kagu-Euroopa riikide äh, ka mm, sõlmitavad lepingud äh, on kindlasti teistsugused kui lepingud nende liikmesriikidega, kes juba pikka aega osalevad vastavas tegevuses. kuidas saavutada olukorda, et teabe, teavet on rohkem äh, ja see on adekvaatsem, seda on võimalik äh, kaas-, saavutada üksnes äh, siis, kui äh, tööturu osapooled on pariteetsetel alustel osa, partnerid. siin Brüsselis on organisatsioon, mis väga edukalt tegutseb ning ettevõtjana saan ma teile öelda, et Saksamaal on meil selline infosüsteem, mis puudutab lähetatud töötajaid ja mis on niivõrd äh, heaks tehtud, et et meil isegi ei ole enam küsimust, et kuidas tuvastada riiulifirmasid. meie süsteem toimib väga hästi, see põhineb tariifilep-, kollektiivlepingute osapoolel, pooltel ja ja see toimib nii hästi, et meil ei, ei ole probleeme riiulifirmadega see kehtib äh, ettevõtet, äh, see kehtib muidugi ettevõtete puhul, kes ähm, pahatahtlikult ja ja ettekavatsetult äh, kavatsevad pettusi läbi viia, aga seda on maksude puhul pidevalt. mina siin esindan neid ettevõtjaid, kes peavad kinni ausast mängust. ning mis puudutab artiklit üheksa, siis ma arvan, et artikkel üheksa 9 pi-, piirab äh, neid äh, kontrollivõimalusi, mis äh, FIEC-i liikmetel on, nii et mina olen artikli üheksa vastu, sest see ei ole adekvaatne ning kes esindab lähetatud töötajaid sihtriigis, tegemist on probleemiga, millega peaksid tegelema ametiühingud, mitte ametiasutused ja kui on õiguslikke vaidlusi, mida direktiiv ei kata, siis peaks kehtima sihtriigi õigus, aitäh. aitäh, härra Schleicher. lõpetuseks ma sooviksin anda sõna meie kolleegile, raportöörile. suur tänu teile. ma ei sooviks meie arutelu veel lõpetada, sest ma ei saanud oma küsimusele vastutust, härra Schleiche, millised on teie meelest, millised kriteeriumid tuleks teie meelest täita kõikidel ettevõtetel? palun vabandust, äh, proua Jadlovjatska, need kriteeriumid, mis tuleb täita, neid on määratletud artiklis üheksa ja ma arvan, et äh, täna on juba olemas äh, kaugemale minevaid kriteeriumide katalooge erinevates riikides ja seetõttu artiklis üheksa nimetatud äh, kriteeriumid, eelkõige piirangud, et nõuda võib ainult äh, lihtsaid asju, need ei ole minu jaoks piisavad. ma ei arva, et artiklis üheksa esitatud nõudmised on piisavad, ehkki ma tean, et on riike, kellel juba nendegagi, kelle jaoks juba need artiklis üheksa määratletud kriteeriumid on täiesti uued. suur tänu. kõigepealt ma sooviksin tänada teid selle eest, et äh, eksperdid äh, siia kutsusid, nad on tõesti kõik väga hästi ette valmistatud, tänan teid teie sõnavõttude eest, mis olid väga sügavuti minevad me räägime täna eh, sellisest direktiivist, mille puhul eh, eh, küsi-, tekib küsimus, kas tuld ja vett on võimalik kokku viia, võib-olla ei ole, kuid see peaks puudutama siiski info jagamise võimalust töötajatele ja ettevõtjatele annab see õiguskindluse. kindlasti ei ole see lihtne, sest äh, me räägime siin sellest, kuidas liikmesriikidest teise liiguvad töötajad ja see puudutab äh, ju keskmist Euroopa kodanikku. ning äh, kodanik peab teadma, et kui ta töötab teises liikmesriigis, siis tal on samasugused õigused nagu oma kodumaal. praegusel hetkel see nii ei ole, praegusel hetkel on süsteemid erinevates liikmesriikides erinevad kindlasti pole see kõik lihtne. me peame kindlasti tööandjate eh, eh, tegevusvabaduse garanteerima. me soovime pöörata tähelepanu sellele, et need liikmesriikide töötajad, kes töötavad eh, mitte oma koduriigis, on tihtipeale üsnagi äh, segaduses. ja probleemiks ongi just nimelt adekvaatse ligipääsetava vajaliku info puudus. ma ütleks isegi, et äh, pole mitte ainult infost puudust, vaid ka, äh, vaid ka kommunikatsioonist on puudus, meil on vaja suuremat tähelepanu pöörata kommunikatsioonile, seal tihtipeale just probleem alguse saabki. sest infopuudus toob kaasa võimaluse rikkumistele ja manipuleerimistele. me peame paremini koordineerima ka liikmesriikide tegevust ja peame tõhusalt tööd tegema ja peame mõtlema selle peale, kuidas see kõik mõjutab tööandjate õigusi ja tööandjate eh, julgeolekut peame mõtlema ka selle peale, kui oluline on teavitussüsteem. see väärib meie kogu tähelepanu. eriti võttes arvesse, et kaheksateistkümnes liikmesriigis on süst-, teavitussüsteem juba ühepoolselt sisse viidud. Need süsteemid on väga erinevad ärgem unustagem siiski, et teavitus üksi ei asenda ähm, töötajate ähm, õiguste garanteerimist. praegusel hetkel ei ole äh, tööturul kõigil või kõigi jaoks kõik võrdseid võimalusi. meil äh, peab äh, olema ambitsioone selleks, et garanteerida võrdsed võimalused, et äh, kuritegelikud ettevõtted turult kaoksid. aitäh teie sõnavõtu eest ja järelduste eest. ma sooviks tänada külalisi nende sõnavõttude eest. Need kõik olid väga huvitavad, ma soovin teile head kojusõitu ja äh, novembri lõpus räägime raporti eelnõust ja kolmeteistkümnendal detsembril kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg ja me lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde If you'd be so kind as to speak, that would be ever so great. Mr. Handel, please. Okay. Um, Herr Händel, wir haben... härra Händel, meil on veidi probleem äh, ajaga. kas te oleksite nõus sellega, kui me äh, tõstaksime järgmise päevakorrapunkti ettepoole, sest et äh, kolleeg McIntyre peab ära minema. härra Händel, mul on ka äh, probleeme ajaga, sellepärast et ma pean kontsessioonilepingute sõlmimisest rääkima kolmveerand tunni pärast, aga võib-olla saame hakkama. nii et te olete nõus? No, it's, because otherwise it's impossible. Ich würde Ich würde die Leute äh, I would like ask you to leave the room without uh, Okay. Let's go on. Willst du den Hammer? Den Hammer. ja, ja. Jetzt würde ich um bitte um Ruhe bitten. ma nüüd äh, paluks kõigil äh, hääl vaiksemaks võtta ja me hakkame nüüd arutama päevakorrapunkti kakskümmend kuus, äh, kolleeg McIntyre arvamus, mis puudutab VKE-de rahastamisvõimaluste parandamist ja ma annan kohe sõna proua McIntyre'le. Thank you very much, madam chair. suur aitäh, proua esinaine ma olen väga tänulik selle eest, et selle päevakorrapunkti nüüd olite nõus äh, võtma. ma äh, püüdsin enne arvamuse esitamist äh, korraldada varjaportööride kohtumist, aga kahjuks ei olnud see võimalik. aga mul on väga hea meel sellepärast, et ajakava selle arvamuse puhul on nüüd äh, Ähm, paindlikumaks muutunud ja äh, inimestel on rohkem aega muudatusettepanekute esitamiseks, neid on äh, rohkem ka aega kaaluda, meil on piisavalt aega variraportööritega kohtumiseks ning see tähendab ka seda, et äh, muudatusettepanekuid saab esitada inglise keele asemel kõikides keeltes või mis iganes keeles, seetõttu mul on väga hea meel, et Egon lükkas selle tähtaja edasi, et me saaksime selle asjaga korrektselt ja piisavalt põhjalikult tegeleda ma loodan loomulikult, et me saame jätkata äh, selles suurepärases koostöövaimus, äh, mille me saavutasime minu viimase arvamuse osas äh, VKE-de küsimuses. liikunud edasi sisu juurde, nagu me kõik teame liigegi hästi, et arvamuste osas on sõnade arv ette antud ning ma arvan, et ma ise ka esitan teatud muudatusettepanekuid äh, sellele ja ma tervitan äh, vägagi ka kolleegide poolseid muudatusettepanekuid. ma olen püüdnud äh, mitte dubleerida juhtkomitee, juhtkomisjoni tööd, milleks on EKOn, ma olen püüdnud keskenduda ainult tööhõive küsimustele ja siin on ainult üks-kaks asja, mille ma tahaksin praegu välja tuua. me teame komisjonina seda, et VKE-d annavad äh, tööd umbes üheksakümne viiele miljonile elanikule ja kaheksakümmend viis protsenti uutest töökohtadest äh, on ka töökohad, mille loovad just VKE-d. Äh, finantskriis on väikeettevõtjaid raskelt mõjutanud ning finantsinstitutsioonide soovimatus tegutseda tähendab seda, et väikeettevõtted kannatavad ja see mõjub halvasti töökohtade loomisele ja majanduskasvule ära tuleks mainida ka see, et riskikapitali kasutavad ainult seitse protsenti VKE-dest ning kuuskümmend protsenti ettevõtetest ütlevad, et riskikapital ei sobi nende ettevõtetega. ja seetõttu on minu arvates väga oluline see, et me keskenduksime teistele algatustele, äh, ettevõtetevahelisele laenamisele, mikrolaenamisele ja nii edasi ja seetõttu ma usun, et eh, see ettepanek leiab ka komisjonipoolse toetuse. huvitaval kombel ma pean ütlema, et eh, ma näitan teile siinkohal, kui oluline see teema on. Eh, Eh, sel kuul eh, avaldati minu koduriigis aruanne, mis ütles, et kaks kolmandikku väikeettevõtetest, keda küsitleti, leidsid, et eh, krediidi kättesaadavus on halb ja üle kuuekümne protsendi firmadest leiavad, et rahastamine käib neile üle jõu, see tähendab seda, et rahastamise kulud on liiga suured ja juurdepääs rahastamisele ei ole ka piisav. ma ootan pikisilmi koostööd variraportööridega ning ma kuulan suure huviga ära kõik kommentaarid, mida nad tahavad teha, aitäh, proua esinaine! suur aitäh, härra Sarkas, palun. Sí, gracias, señora presidenta. Señora McIntyre, estoy aquí enfrente de usted. proua McIntyre, mina asendan äh, proua Raptit, kes pidi Kreekasse minema. nagu te teate, VKE-dega on Kreekas praegu väga palju probleeme ning äh, praegu toimub Ateenas koosolek, ta pidi sinna minema, ta palus, et ma esitaks teile sotsialistide jaoks olulisemaid mõtteid. kõigepealt sooviks ma teid tänada tehtud töö eest, oleme väga koostöövalmis. nagu te teate, see ei ole mitte ainult finantsprobleem, vaid äh, me oleme tegelikult äh, praegu vastastikku oma suurima probleemiga paljudes liikmesriikides VKE-d esindavad umbes üheksakümmend protsenti kogu tööhõivest ning üheksakümmend protsenti kaotatud töökohtadest on kadunud sellepärast, et äh, on kadunud paljudest, paljud VKE-dest ning äh, väga paljud neist VKE-dest, mis äh, ära kadunud on näiteks minu kodumaal Hispaanias, kui jätta kõrvale äh, Eh, kinnisvaramulli, siis üheksakümmend protsenti neist on kadunud ära finantseerimisprobleemide tõttu. sest likviidsuskriis on ja neil ei ole võimalik oma tegevust finantseerida. sellega seoses tundub see meile olevat väga oluline eh, probleem, väga oluline teema ning sooviksin teile öelda, et me esitame eh, muudatuse, kahes punktis muudatusettepanekuid, üks öö, puudutab äh, abivahendeid. kuid teine probleem on selles, et on tohutud infopuudus. Äh, informatsioon ei jõua VKE-deni, nii et need ei ole kasu, et need meetmed on olemas, ei ole kasu sellest, et programmid on olemas, kui äh, see VKE-deni ei jõua eriti puudutab see just perifeersetes piirkondades asuvaid ettevõtteid. ning teine mõte, mida soovisime teiega jagada, et eh, liikme, Lõuna-Euroopa riikides on, <clears throat> on praegusel hetkel ostujõud aina langemas. sellega seoses on väga oluline suunata VKE-de tegevus eh, välisturule ja väga palju on eh, ettevõtetel probleemi just sellega, et neil on võimalik finantseerimist äh, neil ei ole finantseerimist võimalik saada, mis tähendab seda, et äh, nad, neil on väga raske jõuda äh, välisturgudele, kus äh, nõudlus on suurem kui kodumaal. nii et see peaks leidma oma inimest kindlasti ka teie raportis. So, do you want to have the floor? kas te soovite vastata? Other... kui keegi teine ei äh, soovi vastata või küsida midagi, siis ma vastaks kiiresti. suur tänu teie konstruktiivsete kommentaaride eest, mis puudutab infopuudust, siis äh, minu punkt seitse vähemalt osaliselt üritab seda äh, probleemi lahendada. see puudutab just nimelt info, info edastamist, info jagamist ja teiseks välisturu arendamine ma olen täiesti nõus sellega, kas see on nüüd spetsiifiliselt seotud eh, rahandustamisega, neile ligipääsuga, ma ei tea. me üritame eh, eh, üritame igatahes selle küsimusega tegeleda ja võtame vastu igasuguseid muudatusettepanekuid selle koha pealt. aitäh ja nagu just mainiti, majanduskomisjon lükkas oma hääletuse edasi, nii et meie tähtaeg on teine oktoober ja kuuendal novembril võib-olla eh, on meil võimalik eh, arutada häälet-, muudatusettepanekuid, aga selleks me peaksime ette nähe-, nägema eh, erakorralise koosoleku, nii et see ei ole praegu veel kindel tähtaeg ning hääletus toimub kahekümne üheksandal novembril aitäh ja me lähme nüüd tagasi päevakorrapunkti kakskümmend viis juurde, see puudutab kontsessioonilepingute sõlmimist, meie raportööriks on kolleeg Hendel ja ma annan talle kohe sõna. aitäh, proua juhataja. me peame koostama arvamuse siseturukomisjonile ja see puudutab kontsessioonilepinguid, tegemist on uue direktiiviga ja enne ei ole mingit direktiivi olnud selle kohta, nii et tegemist on uue valdkonnaga, selle, see direktiiv juba äh, seda juba arutati kahe tuhande kaheksandal aastal Rüüle äh, raporti raames. Euroopa Komis-, äh, parlament tol ajal avaldas väga palju kahtlusi, kas meil on üldse sellist direktiivi vaja. seda, selles kahtlevad ka kõikvõimalikud eksperdid, kes avaldasid arvamust enne selle direktiivi ettepaneku tegemist ja kahtlused on seotud ka selle teema keerukusega, mis on vähemalt sama keeru, keerukas kui avalike hankelepingute sõlmimine. me ei soovi sellisesse olukorda jõuda, kus meil on äh, järgmine aasta vaja tegeleda rakendusdirektiiviga, et see asi üldse toimima hakkaks Saksamaa parlament äh, ka esitas kaebuse, et selle direktiiviga mm, rikutakse lähimuspõhimõtet ja vaja on järgmisel nädalal äh, äh, siseturukomisjoni raportöörile Äh, raportööriga kokku leppida. Äh, raportöör siseturukomisjonis äh, otsustas, et see direktiivi eelnõu tuleks täiesti ümber kirjutada. see meie ülesannet kergemaks ei tee. aga meil on üks asi, milles me oleme üsna ühel meelel, see tuleb välja ka muudatusettepanekutest, kardetakse, et sekkutakse väga suurel määral avalike üldhuviteenuste osutamisse, mis on äh, kohalike omavalitsuste ülesanne, äh, kardetakse, et sekkutakse kohalike omavalitsuste te tegevusse, millesse ei tohiks sekkuda. seda on välja toodud erinevates muudatusettepanekutes. me oleme saanud kaheksakümmend muudatusettepanekut ja nad kattuvad üsna suurel määral, kui tegemist on sama te-, sama käsitletava teemaga, ma olen seetõttu väga tänulik kolleegidele Estrella Manescu, äh, sest me ajame sama asja ning pärast äh, tänast koosolekut me üritame äh, arutada ka juba lisandatud kompromissmuudatusettepanekuid. ma mainin lühidalt kõiki seitset punkti. Rõõm on et äh, selles direktiivis äh, seatakse esiplaanile see, et kui sõlmitakse kontsessioonileping, siis äh, ei peaks rolli mängima mitte kõige odavam hind, vaid majanduslikult kõige soodsam pakkumus. ei ole mõtet seda hinnakriteeriumi tagaukse kaudu sisse tuua, nagu muudatusettepanekus nelikümmend kaheksa, et kui hind oleks muutuv ja teenus äh, varieeruv, siis äh, toodakse hinnakriteeriumid siiski tagauksekäärdu sisse. oluline on äh, töötajate kaitse ja põhimõte, et samas kohas makstakse sama töö eest võrdset palka ning kolmas põhimõte on ettevõtete ülemineku küsimus, mis juhtub siis, kui ühelt kont-, kui töötajad lähevad ühelt tööandjalt teise tööandja juurde üle, oluline on ka see, mida me eelmise raporti alusel arutasime, et tegem-, et eh, teenuse osutaja allhankijad vastutaksid ühiselt, oluline on läbipaistvus ja ma tervitan väga seda, et ähm, komisjon oma ettepanekus äh, on mõned valdkonnad nagu haridus ja äh, sotsiaalteenused välja jätnud, ma arvan, et me peame rääkima kindlasti veevarustusest, äh, kommunaalteenustest, kultuurist, ka nendest muudatusettepanekutest me peame rääkima seoses kompromissidega, oluline on, see aspekt, mida äh, need kolleegid, kes muudatusettepanekuid on esitanud, äh, ka sõnastasid, nimelt äh, mittediskrimineerimise aspekt ja soolised aspektid. ma arvan, et me vähemalt ühisosas leiame üsna kiiresti ühise keele, aga ülejäänud ettepanekute kohta teen ma ka kompromissettepanekud ja üritan äh, Äh, oma argumentidega meie komisjoni enamust veenda, aitäh. aitäh. aitäh, ma kõigepealt äh, tänan rap-, äh, arvamuse koostaja kompromissmuudatusettepanekute eest, mis ta meile saatis, ma tahaksin teda õnnitleda tehtud töö eest. pärast äh, esimest analüüsi arvan ma, et äh, minu fraktsioon on võimeline toetama neid kompromissmuudatusettepanekuid. ma olen arvamusel, et äh, tehtud ettepanekud on head. kõneleja küsib, kas tõlge toimib mouvement It's okay? tõenäoliselt oli probleem lihtsalt vales kanalis ja kahjuks ku kuulab kõneleja lihtsalt Taani kanalit ja ei saa taani keelest hästi aru. Ich hab, ich hab eins drinne und hab Maybe you have nee. the wrong, the wrong headphones härra Händel kasutab lihtsalt valesid klappe. Sorry, jets Vou então repetir aquilo que disse. Que... ma kordan veel kord, mida ma just ütlesin. ma soovisin äh, arvamuse koostajat õnnitleda tehtud töö eest, ma tänan teda kompromissmuudatusettepanekute eest, mis ta meile saatis. pärast esimest äh, analüüsi lähtun ma sellest, et minu fraktsioon saab äh, kompromisse toetada, sest äh, need äh, ettepanekud sisaldavad ka minu tehtud muudatusettepanekuid ja see vastab nendele eesmärkidele, mida me soovime saavutada komisjoni ettepanekut äh, on muudetud paremaks. ja ma arvan, et äh, me võtame nende muudatustega arvesse ka sotsiaalpartnerite muresid, kes õigusega olid mures ähm, selle direktiivi võimaliku mõju pärast töötingimustele Mm, muudatustes äh, on nimetatud sotsiaalseid hankekriteeriume ja seetõttu ei, ei ole esmatähtis mitte kõige odavam hind ja mainita-, välditakse ka sotsiaalset dumpingut, nagu öeldud, ma tegin ka ise mõned muudatusettepanekud, täpsemalt kakskümmend viis muudatusettepanekut, mille eesmärgiks oli äh, Äh, suurendada läbipaistvust ja saavutada selgemad reeglid äh, selliste lepingute puhul ja vältida konkurent, turumoonutusi. väga oluline on, et äh, oleks tagatud sotsiaalsete kriteeriumite järgimine ja et so-, rahvusvahelisel tasandil sõlmitud keskkonna sotsiaalkokkuleppeid ka järgitaks selliste kontsessioonilepingute sõlmimisel ma teen lühikese kokkuvõtte, ma arvan, et ähm, tuleb vältida seda, et äh, majanduslikud aspektid äh, prevaleeriksid ja mm, tuleb võtta arvesse teisi faktoreid, näiteks äh, keskkonnategureid, jätkusuutlikkuse tegureid ja teenuste kättesaadavuse kriteeriumit. aitäh! rohkem sõnasoovijaid ma ei näe. kolleeg Hendel, kas te soovite lühidalt vastata? võttes arvesse, et aega on vähe, ähm, arvan ma, et esimene mõttevahetus on toimunud, me üritame kahekümne minuti pärast kokku leppida kompromissides, ma loodan, et see läheb üsna ähm, ladusalt, ma ei näe siin mingeid väga ekstreemseid erimeelsusi. aitäh kolleeg Ronsuli. aitäh, teen väga lühidalt. ma õnnitlen härra Hendelit selle koostatud arvamuse pärast tegemist on väga tehnilise arvamusega minu muudatusettepanekuid ei olnud nii palju kui proua Estrela muudatusettepanekuid oluline on siin ka termino-, terminoloogia, lepingu mõiste ja see mm, kollektiivlepingute järgimise klausel riskide kriteerium, nõudlus, need peavad tekstis olema selged. ja see võimalus, et äh, kontsessioonilepingut võib sõlmida ilma pakkumismenetluseta ja et tuleb arvesse võtta kõiki majanduslikke ja tehnilisi tegureid, et oluline on ka mm, vastava dokumendi koostamine, mis hankemenetluse puhul peab olema äh, kättesaadav. mul on kaks tehnilist muudatusettepanekut, mis puudutavad lähimuspõhimõtte järgimist kohalikel omavalitsustel peab olema võimalik äh, ise valida, kas nad osutavad ise teenuseid või siis sõlmivad kontsessioonilepingu äh, kolmandate isikutega. ja sel juhul peaks neil olema vabadus valida ise kohaldatav õiguslik instrument, kas tegemist on avaliku pakkumisega või kontsessioonilepingu sõlmimisega. ja vaja oleks lihtsustada erinevaid äh, haldusettekirjutusi, peaks olema võimalik äh, sertifikaatide kasutamine, mis võimaldaks meil nii aega kui kulusid kokku hoida, aitäh! aitäh, sõna palus veel ka komisjon, ma palun, et te teeksite väga lühidalt, kuna me oleme juba oma ajakavast maha jäänud. Thank you very much, madam chair, I will be very, very brief. suur aitäh, ma teen tõesti väga lühidalt, suur aitäh, raportöör, selle arvamuse projekti eest ma tahaksin äh, selgitada mõnda aspekti, mis siin äh, arvamuse koostaja kõnelejad tõstatasid. kõigepealt ma tahaksin äh, öelda teile, et see direktiiv ei ole direktiiv, mille eesmärgiks on teenused privatiseerida või riigivõimu pädevusi piirata selles, et otsustada, milline, millised on parimad teenused avaliku huvi teenuste valdkonnas äh, ja see direktiiv ei õõnesta seda põhimõtet, hoopis vastupidi. see jätab liikmesriikidele vabaduse aga defineerida üldist majandushuvi pakuvad teenused ja see jääb siis endiselt liikmesriikide pädevusse. see direktiiv toob sisse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõte avalik kõikide ostude valdkonda nagu avalikud hankedki on osa laiemast probleemist, mis on seotud eh, riigi raha kulutamisega ja seetõttu meil on selles valdkonnas vaja reegleid, me peame samal ajal tagama selle, et eh, ettevõtteid koheldakse võrdselt ja samal ajal tuleb tagada eh, ametiasutustele mm, selgus ma tahaksin öelda ka seda, et see direktiiv äh, jätab ruumi selleks, et võtta arvesse äh, keskkonna aspekte ja see ei õõnesta Euroopa Liidu teisest äh, seadusandlust, mis tegeleb töötingimuste probleemiga. ehk siis selles valdkonnas on see direktiiv täiesti neutraalne ja komisjon on loomulikult valmis teiega edasiseks koostööks selles küsimuses. aitäh nende selgituste eest, üheksandal oktoobril me siis hääletame komisjonis ja nüüd me jätkame päevakorrapunktiga kakskümmend seitse, mis on ka meie viimane päevakorrapunkt, tegemist on kuulamisega, ma tervitan siin meie külalisi. tere tulemast ja suur tänu, et te täna siin meiega olete. meie kuulamine käsitleb asbestiga seotud töötervishoiu ohte ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise väljavaateid. aluseks on meile üks algatusraport, mida me arutame ka oktoobri alguses ja esmalt ma siis annaks sõna meie raportöörile. Thanks, Madam President, and I will try to be suur aitäh, ma püüan väga lühidalt teha, sellepärast et ähm, me oleme nagunii ajakavast maas esimene raport, mille ma asbesti teemal koostasin, oli üleüldse minu esimene raport parlamendisaadikuna Euroopa Liidus ja see oli üle kolmekümne aasta tagasi. tol ajal oli üks inimene, kes minuga koostööd tegi, oli Alex Faulkner, üks Šoti Euroopa Parlamendi saadik. Alex äh, sai asbesti saastuse äh, ja kahjuks Alex äh, suri asbestist tingitud äh, haiguste tõttu ja see näitab, äh, kui oluline on asbesti puudutav problemaatika see näitab, et tegelikult ei ole turvalist künnist asbestiga kokkupuutel ja, ja asbest on aine, mis põhjustab surma ka kolmkümmend kuni nelikümmend aastat pärast selle ainega kokkupuutumist ja see periood on väga pikk. Ähm, nüüd on vastu võetud mitmeid äh, direktiive ja äh, nüüd äh, on keelustatud erinevate asbestivormide turustamine ja müük, me oleme viinud sisse ka direktiive selleks, et kaitsta töötajaid, kes on kokkupuutes asbestiga, meil on reeglid pandud paika, ka asbesti eemaldamiseks ja selle käitlemiseks, aga me ei ole täielikult selle probleemiga veel suutnud toime tulla, meil on veel probleeme, millega tuleb tegeleda. peamine probleem seisneb selles, et vaatame selle, et meil on keeld küll paigas, on meil endiselt miljoneid tonne asbesti rongides, laevades, aga eriti just hoonetes ja seda nii eraõiguslikus kui ka avalik-õiguslikus hoonetes, koolides, haiglates ja isegi täna on täiesti reaalne risk olemas, et koolilapsed võivad kokku puutuda puutuda asbestiga ähm, ja ähm, see asbest, millega laps täna kokku puudub, võib kolmkümmend, nelikümmend aastat hiljem äh, selle lapsega tappa. Äh, hinnangute kohaselt on äh, kakskümmend kuni kolmkümmend tuhat asbestiga seotud haigusjuhtu aastas Euroopas, mis diagnoositakse. ja me ei ole veel kõige kõrgemad näitajad saavutanud, tõenäoliselt lähiaastatel see arv suureneb veel. vaatamata sellele, et meil praegu keeld on paigas, äh, ei ole siiski tõhusat seiresüsteemi, mis hoiaks ära asbestitoodete impordi. endiselt toimub veel asbestitoodete import, on kolm liikmesriiki, kes kasutavad endiselt veel erandit, mis võimaldab asbesti eh, teatud määral kasutada, eh, näiteks neeludialüüsiaparaatides, vaatamata sellele, et eh, kõik teised liikmesriigid on välja töötanud ja kasutusele võtnud turvalised alternatiivid sellele ja ei kasuta enam asbesti sisaldavat aparatuuri selles valdkonnas mina äh, olen nüüd öelnud raportöörina seda, et siin ei ole turvalist künnist äh, ja vaatamata keelule on endiselt miljoneid tonne asbesti äh, Euroopa Liidu erinevates taristustes äh, väga palju erinevusi on äh, selles osas, millist koolitust liikmesriigid pakuvad äh, töötajatele, kellel on äh, suur tõenäosus kokku puutuda asbestiga paljud töötajad äh, puutuvad kokku asbestiga, äh, mida rohkem aega läheb mööda keelu kehtimise hakkam-, kehtima hakkamisest, seda väiksem on tõenäosus, et äh, uued töötajad asbestiga kokku puutuvad. väga paljud asbesti kindlaksmääramise või eemaldamise, osalise eemaldamise juhud on juba toimunud, seda on teinud lammutusettevõtted ja teised ettevõtted et Äh, aga sellele vaatamata ei ole meil kohustuslikku auditit selle kohta, kus asbesti leidub ja kus töötajad sellega kokku võivad puutuda. mina olen selle pärast väga-väga mures. ma ütlesin, et äh, ma teen väga lühidalt, aga ma olen juba niigi väga pikalt äh, rääkinud, aga ma siiski tahaksin vaadata läbi raporti Äh, alapealkirjad. Äh, kõigepealt äh, kvalifikatsioon ja koolitus, me peame tegema tööd selle nimel, et tagada võrdsed võimalused koolitusvaldkonnas, eemaldusprogrammide väljatöötamine, asbestiga seotud haigete, haiguste kindlaksmääramine, asbesti ohvrite rühmade toetamine, see on väga oluline punkt, sellepärast et need rühmad teevad ära väga palju head tööd, kuid sageli äh, ei toetata neid piisavalt. minu raport puudutab ka äh, asbesti eksportimist arenguriikidesse, ma ei tea, kas te olete meie videot näinud, mis näitab väga noori töötajaid, mõned neist on lapsed, kes teevad Bangladeshi äh, randades äh, tööd, lammutades Euroopast pärit laevu. Äh, see tähendab seda, et lapsed on ohus, nad on kokkupuudes väga tõsise riskiga ja viimaseks punktiks on eesmärk asbest kõrvale heita kogu maailmas ma olen rääkinud sellest, mida meie Euroopas oleme teinud selleks, et keelustada ähm, asbesti tootmine ja ähm, turustamine, aga meil on selles vallas endiselt probleeme ja lõpetuseks, proua esinaine, ma tahan öelda, et ma kõnelesin ühe saksa juristiga, enne kui ma siia tulin. tema esindab ähm, neid töötajaid, kes on olnud kokkupuutes asbestiga ja tema äh, tuletas mulle meelde väga olulist asja ähm,. sageli ei ole mitte ainult töötajad need, vaid ka nende pered, kes kannatavad ähm,. mina äh, kohtusin kunagi äh, ühe telefonitöötaja naisega, tema mees paigaldas telefonikaableid äh, asbestiga äh, kaetud torudesse, äh, tema pesi oma mehe rõivad ja sai asbestist tingitud mesoteliomi. nüüd ma aga lõpetan ja ma annan võimaluse ekspertidele rääkida sellest, mida nemad selle kõige kohta arvavad. suur tänu teie sissejuhatuse eest ma sooviksin teile öelda, et te saate rohkem informatsiooni ekspertide nendes ettekannete kohta äh, oma dokumentide seast. nüüd annan sõna ekspertidele, kümme minutit igale eksperdile. kõigepealt annaksin sõna proua Sedlatšikile. tema on Euroopa Tööohutusameti äh, esinaine. Ähm, äh, äh, aitäh. ma elan praegu läbi déjà vu fenomeni, sest äh, minu suhe asbestiga ja töö asbestiga on, vaatab tagasi aastasse kaheksakümmend kolm pärast seda, kui ma äh, läksin pärast õpinguid Töötervishoiuagentuuri tööle ja, ja Äh, aastatel kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis Austrias äh, võitlesin asbesti keelutamise vastu. meediakanalites oli väga vastuolulisi eksperthinnanguid, me pidime need kõik läbi vaatama, aga meil õnnestus siis seitsme aasta jooksul kuni aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend Austrias keeld saavutada ja kahe, üheksakümne teisel aastal keelustas asbestiga Saksamaa, kahe tuhande viiendal aastal toimus see Euroopa Liidu tasandil, aga nagu Steven Hughes mainis, ei, ei ole asbesti asbest kahjuks veel äh, saanud ajalooks. Austrias oli olukord ka seetõttu väga kahtlane, et meil oli mm, ettevõte Eternit, millel oli väga paljudes et, liikmesriikides äh, filiaale, ähm, tootis asbesti, tsementi ja seetõttu oli äh, tehtud väga palju ettekirjutusi ja kasutusele võetud turvameetmeid, aga me loomulikult teame, et asbesti puhul äh, on väga pikk äh, latentsi periood, äh, mis võib ulatuda isegi neljakümne-viiekümne aastani ja et ootamatute tööde puhul nagu puhastus ja remonditööde puhul on väga suur oht asbestiga kokku puutuda. miks ma täna siin äh, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri esindajana istun. ma ei ole siin selleks, et meenutada vanu aegu, vaid ka selleks, et püüelda üleilmse keelu poole. me ei, ei tohi unustada, et e-, asbesti äh, puhul on nii, et alates asbesti kaevandamisest kuni selle äh, kõrvaldamiseni ei ole kunagi võimalik tagada eh, ohutut käitlemist. see näitab nüüd eh, kahte kopsu, vasakul on normaalne kops ja paremal eh, kops, inimese kops, kes kannatab asbestoosi ja vähi all. asbest kasutamise põhjuseks on suurepärased omadused, see tuleb, sõna tuleb kreeka keelest ja Äh, tähendab hävinematut ja tegemist on kiududega ja kui neid äh, pikemaid ja peenemaid äh, kiude sisse hingata, siis need kiud ladestuvad. immuunsüsteem küll on võimeline asbestiga kõrvaldama, toimub armistumine, fibroos, iga arst, kes on näinud fibroosi, mäletab eluaeg seda vaatepilti, sest need endised töötajad ei ole võib-olla isegi äh, võimelised enam paari sammu tegema, sellepärast et nende hapni pumastamise võime on nii palju vähenenud. loomulikult äh, on tagajärjeks äh, ka vähk Äh, äh, kopsuvähk, mesotelioom, äh, maavähk, soolevähk ja uuemad uuringud näitavad ka, et on ka seos kardiovaskulaarsete haigustega. nagu ma juba enne kirjeldasin, on asbestil väga häid omadusi. see on väga mm, Äh, suure temperatuuri taluvusega, äh, talub suurt rõhku, väga vastupidav kemikaalidele ning pärast teist maailmasõda suurtel buumiaegadel kuni aastateni üheksakümmend viis umbes kasutati seda väga palju, nii et me peame täna elama sel-, selle vanadest aegadest pärineva koormaga, et äh, asbesti kasutati väga palju ehituses ja me peame mõtlema sellele, et äh, see, need ained on endiselt olemas, äh, näiteks ka laevaehituses tuleb sellele mõelda, ka terasetööstuses äh, on seda kasutatud ka temperatuuri ähm, isoleerimiseks, elektro ähm, isoleerimiseks, ka rehve toodeti vanasti asbesti kasutades, nii et need on need vanad ainult äh, asbesti jäägid, me peame tegelema saneerimistöödega, kõrvaldamistööde, transpordi ja selle asbesti äh, ladustamisega, nii et äh, nende tööde puhul tuleb kasutada kõige kõrgemaid kaitsemeetmeid ja loomulikult on olemas vastavad reeglid, aga tuleb konstateerida et, et sajaprotsendilist turvalisust ei ole olemas lisandub äh, ka see aspekt äh, ja ma arvan, et äh, see on ka üsna hästi avalikustatud, et me impordime asbesti Hiinast ja Venemaalt, kus kasutatakse asbesti ilma mingite piiranguteta. ma tahaks lühidalt rääkida ka sellest, mida äh, Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur on teinud alates aastast kaks tuhat kolm, me ühinesime Dresdeni deklaratsiooniga, viitame sellele, et arvest-, et kui as-, meil on tegemist asbesti sisaldavate materjalidega, siis tuleb kasutada ka kõrgeid suuri kaitsemeetmeid ning me oleme sellele teemale pühendanud ka kaks kampaaniat aastal kaks tuhat neli. me väga põhjalikult äh, tegelesime ehitussektoriga ja äh, sellega sisenduvate sektoritega ning kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist oli kaheaastane kampaania, kus äh, tegeldi äh, ohutute remont, remonditööde ohutusega. meie koduleheküljel on väga palju materjale nende kampaaniate kohta ja need materjalid on ka väga kergesti mõistetavad vastavates sektorites töötavatele isikutele ja need, neil, neile on ka kerge ligi pääseda. me e, ühinesime ka Senior Labour Inspector Committee kampaaniaga Euroopa-ülesel tasandil ja me andsime ka oma panuse sellesse, töötasime välja materjale. ma tahaksin äh, lihtsalt äh, lühidalt viidata sellele kampaaniale, mille viisid läbi tööinspektorid äh, kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest. Nad tuvastasid probleeme, mida tuleb silmas pidada ja tööinspektorid ähm, saatsid välja sõnumi, et üksnes tööinspektoritest ei piisa äh, ohtude teadvustamiseks, vaid kõik nii tööandjad, ametiühingud peavad äh, ühte asja ajama, muidu me selle probleemiga hakkama ei saa ning äh, mainiti ka siin seda, et noored töötajad ehitussektoris ei ole mitte kunagi varem asbestiga kokku puutunud, nii et asbesti identifitseerimine isegi on kohati raske, ei ole ka häid ülevaateid asbesti sisaldavatest materjalidest, mis oleksid hästi kättesaadavad ja läbipaistvad. suuri probleeme on remondi- ja hooldustöödega. Mm, ja ikka ja jälle tuleme me tagasi äh, riski hindamise juurde, et see ei toimi, kas, seda ei toimu kas üldse või siis toimub see väga äh, vähesel määral ja et äh, tihti ei ole kasutatud õigeid meetodeid. me näeme, et asbesti kõrvaldamine ja ladustamine tegi-, on suureks probleemiks ja põhjused on erinevad, muuhulgas võib põhjuseks olla, et äh, töötajaid ei äh, harita ega koolitata ja et ka need ettevõtted, kes selliseid töid läbi viivad avalikes huvides, ei ole tihti sobivad, ei, nendes valdkondades ei toimu litsentsimist või lubade andmist ning ei, ning üldine teavitustöö ja läbipaistvus ei ole piisav me näeme, et eelkõige liikmesriikides on tegemist pigem sporaadilise kokkupuutega, mille intensiivsus on pigem madal, eelkõige ehitussektoris ja sellega sarnanevates sektorites. suurimad probleemid on äh, hooldus- ja remonditööde, aga ka lammutustööde puhul ja see ei puuduta mitte üksnes ehitussektorit, vaid mainitud on ju siin juba ronge või siis äh, vanade katuste mm, ta-, lammutamine või asbesti sisaldavate konteinerite lammutamine. me eristame kahte eh, asbestivormi, tugevalt seotud asbest, asbesttsement ja siis ka nõrgalt seotud asbest. ja meil on väga palju suuniseid Äh, kuidas nendega ümber käia ja kuidas hinnata vastavate materjalide toksilisust ja nendega seotud riske. ja soovitused, mida äh, oli võimalik tuletada nendest kampaaniatest, olid, et äh, et tuleb tõsta inimeste teadlikkust potentsiaalsetest riskidest, et vaja on head kommunikatsiooni, läbipaistvat kommunikatsiooni, mida mis oleks äh, kõigile osalejatele mõistetav ja et vaja on regulaarselt teavitada, äh, koha peal läbi viia äh, koolitusi, mitte ainult töötajate koolitusi, vaid ka tööinspektorite koolitusi, ohutusekspertide koolitusi ja nõrgaks kohaks, mida on vaja par-, parandada, on töökavad, et kui probleem on äh, tuvastatud ja kasut- ja probleeme on asbestsemendiga, siis äh, kõik saaksid täpselt aru, millega te tegemist on, et toimuks kohapealne koordineerimine nendel ehitusplatsidel. Äh, sellega võib, peaks, äh, tule-, võiks kaasata eksperte ja vaja on, et keegi võtaks selge vastutuse. eksperdi ladustamine ja deponeerimine peab olema ka tähistatud, see ei puuduta nüüd mitte üksnes töötajaid, vaid see on oluline ka keskkonna aspektidest lähtuvalt ja asbesti sisaldavate jäätmete käitlemine on üks kõrge riskiga töödest ning selles valdkonnas on oluline Äh, läbi viia riskihindamine, kasutada äh, tolmuvabu tööriistu, vaja on head dokumentatsiooni, koolitusi ja väga regulaarset kontrolli. üks ähm, tehtud järeldustest, mis äh, tulenes ka tööinspektorite kampaaniast, seda ma alguses mainisin, oli, et tööinspektsioonid üksi ei saa äh, töötingimusi parandada, vaid vaid vaja on ühiselt tööd teha selleks, et riske ennetada. see on ka meie praeguse kampaania loosung ja see on ähm, tööinspektorite kampaania äh, järeldus nii et vaja on, et kõik teeksid äh, tööd ühise eesmärgi nimel. Äh, sellega ma ka hakkan lõpetama. ma tahaksin ka veel kord mainida, et äh, paljudest põhjustest lähtudes võime me toetada asbesti keelustamist, kuna ei ole võimalik tagada sajaprotsendilist ohutust asbesti käitlemisel. ma arvan, et meil on head õigusaktid, mida me peame järgima, kui tegemist on asbesti sisaldavate ainetega kokkupuutega, aga mm, tagatud peavad olema ka paljud, peab olema ka paljude teiste, eh, paljude teiste eesmärkide järgimine. aitäh doktor Sevnatšekile. ja nüüd saab sõna härra Timo Toomi, kes on Soome Töötervishoiu Instituudi direktor. nii et palun, teil on sõna Thank you, madam president uh.... suur aitäh, lugupeetud esinaine. mina olen pärit Soome Töötervishoiu Instituudist. tegemist on instituudiga, mis viib läbi uuringuid äh, töötervishoiu valdkonnas ja tööohutuse valdkonnas. lühidalt tahan öelda, et minu kogemus asbesti valdkonnas ja asbestiga seotud haiguste valdkonnas äh, Äh, on seotud minu äh, väitekirjaga. Äh, ma viisin läbi uuringut mesotelioomi all kannatavate inimeste hulgas üheksakümne üheksakümnendate aastate alguses ja siis ma juhtisin laboratooriumi, kus viidi läbi asbestiga seotud analüüse ja see on väga hea koht, kus on võimalik näha, mis toimub ähm, ehitusplatsidel, mis on äh, toimumas asbestiga seotud hügieeni valdkonnas siinkohal on äh, oluline see, et äh, ma olen siin sellepärast, et ma olen olnud äh, Ehm, riikliku seadusandluse ekspertkomitee eh, liige viimase kahe aasta jooksul. ja see tähendab seda, et eh, ma võin teiega jagada eh, Soome kogemust selles valdkonnas, kui see selle arutelu kontekstis siin kasulik on lühidalt tahan rääkida sellest, mis üleilmselt äh, praegu toimub. me teame, et asbesti toodetakse endiselt ähm, üsna suurel määral, kaks tonn, kaks miljonit tonni äh, aastas ja esmajoones toodetakse seda sellistes riikides nagu Venemaa, Hiina ja ka teised riigid ja näiteks ka Kanadas väga paljud inimesed on äh, endiselt kokkupuudes asbestiga ning väga palju inimesi ka sureb asbestiga seotud äh, haigustesse äh, ja seda iga-aastaselt kui me räägime teadusuuringutest, siis me võime öelda, et igasugune asbest, mis siin on ka välja toodud, võib inimestel vähki põhjustada tegemist on väga aktiivse aruteluga ka täna. Ehm, ehk siis arutatakse seda, kas on mingeid suuri erisusi asbestiliikide vahel, eh, kas mõni asbestiliik on ohutum kui mõni teine meeles tuleb pidada ka seda, et eh, asbest põhjustab umbes pooled surmajuhud, mis on tingitud eh, tööga seotud vähkidest ja Soomes on see näitaja isegi üheksakümmend protsenti. Äh, kaks äh, arvu siinkohal teile selleks, et meenutada, et äh, kaks pilti, et meenutada teile, et asbesti endiselt kaevatakse. siin on Venemaal üks lahtine asbesti kaevandus pildi peal näha ja siis paremal pool on näha ka asbesti ja see on selline hall tolmjuspulber Äh, veel kord äh, tuleb meeles pidada seda, et asbestikiud on äh, või asbestimineraalid on kiudjad. see on asbesti eriomadus ja siin on ära toodud mikroskoopilised pildid. Te näete, et kui asbestikivim purustatakse, siis järele jääb selline kiudes materjal Äh, praegusel hetkel on äh, töövaldkonnas äh, paika pandud piirmäärad asbesti jaoks. kui me räägime asbesti piirmääradest, siis neid mõõdetakse ähm, kiudude hulgana kuupsentimeetris siin on näidatud piirmäär null koma üks kiudu ähm, kuupsentimeetris see peab olema siis töökeskkonna õhunäitaja ja asbestivaba õhk on õhk siis, kui see näitaja on üks kümnelik sellest eelnevast näitajast. asbestiga kokkupuude toimub siis, kui kiudusid sisse hingatakse. see toimub äh, töökeskkonnas, toimub äh, väliskeskkonnas, näiteks äh, siis, kui ehitus või lammutus platsidel ei toimu tolmu kontroll ja tolm levib igal pool laiali või näiteks siis, kui auto või veoauto, mis veab asbesti sisaldavaid jäätmeid, ringi sõidab ja sealt siis tolmu levib õhku ja ka eh, siseõhus ehm, eh, on võimalik asbesti leida. ja nagu eh, eelkõneleja ütles oma ettekandes, siis asbest ladestub ja akumuleerub kopsudesse ja jääb sinna väga pikaks ajaks nii et põhimõtteliselt võib äh, asbesti kiudusid äh, näha kogu inimese eluaja jooksul ehk siis äh, kümneid ja kümneid aastaid ta võib seal säilida. ja asbestiga seostuv haigus võib ilmneda alles kakskümmend, nelikümmend aastat pärast kokkupuudet. eelkõneleja rääkis juba asbestiga seotud haigusest, mina seda tegema ei hakka uuesti, see kordaks tema poolt öeldut kui nüüd jagada kokkupuuteolukorrad äh, kategooriatesse, siis ma rääkisin, et täna on äh, kokkupuuted võimalik töökeskkonnas ja äh, väliskeskkonnas, me võime töökeskkonna puhul öelda, et kokkupuude leiab aset asbesti eemalduse käigus. kui asbest Äh, on hoonetesse jäänud ja seadmetesse jäänud, äh, siis äh, võib tekkida olukord, kus sellega puutuvad kokku väga erinevad inimesed, elektrisüsteemi, gaasisüsteemi, veesüsteemi, hooldustehnikud ja nii edasi Eh, lisaks sellele on võimalik asbestiga kokku puutuda eh, ringlussevõtuga seotud eh, elukutsete puhul, ladustamisega seotud elukutsete puhul ja kaevandamise puhul ka, kus kajatatakse pinda, kuhu eelnevalt on asbesti sisaldav materjali ladustatud ja see võib mõjutada siis töötajate tervist. nüüd Eh, siseõhu puhul eh, ma ütlesin, et kiudes eh, asbest mõjutab inimesi Soomes on viiskümmend protsenti asbestist, mis on hoonetes mm, millalgi pandud veel endiselt seal alles. ning probleemiks on ka ebapiisav tolmukontroll ja see, et asbestiga ja arvestata näiteks hooldustööde puhul või äh, parendustööde puhul ja see võib põhjustada ka asbestiga kokkupuudet äh, töötajate jaoks. kokkuvõtlikult võib öelda, et äh, kogemused näitavad, et on võimalik ohutult äh, asbeste eemaldada, tehniliselt on seda võimalik saavutada. teadmisi on piisavalt, häid tavasid äh, ja häid kogemusi on ka piisavalt, äh, mis näitab meile, kuidas seda kõike oleks võimalik teha. aga väga palju on vaja inimesi koolitada, koolitada, väga palju on vaja teavet jagada ja väga palju on ka vaja koostööd selleks, et me oma lõppeesmärgi saavutasi, saavutaksime, milleks on asbesti eemaldamine kõigist hoonetest. ma olen kokku kogunud äh, mõned muudat-, äh, vabandust, soovitused, äh, mis on minuni minu töö käigus jõudnud see äh, on seotud ka Soome õigusaktidega, meie oleme välja toonud selle, et haridus ja pädevuste äh, uuendamine on väga olulise tähtsusega, me peame seda pidevalt tegema eesmärgiks on informeerida ja koolitada äh, juhte, tööjuhte, mm, juhtivtöötajaid ehitusplatsidel ja nii edasi. ja ka töötajaid loomulikult Ehm, inimeste pädevus on väga oluline, inimesed peavad olema professionaalid ehm, ehm, selleks, et nad saaksid tööd korralikult teha, lisaks sellele on oluline regulaarne järelkontroll asbestiga tegelevate töötajate puhul ja seda peavad tegema töö tervishoiuarstid, see on seotud tervishoiuküsimustega ja ohutusnõustamisega Äh, inimestele tuleb äh, välja tuua ohud, mis on seotud asbestiga kokkupuutumisega ja tuleb rõhutada, kui oluline näiteks kaitsta oma hingamisteid. oluline on veel äh, minu arvates ka see, et kogu olemasolev asbest tuleks kaardistada, kõik hooned tuleks kaardistada, kus asbesti on ja seda tuleb teha korralikult selleks, et äh, vältida inimeste kokkupuudet olemasoleva asbestiga äh, siis, kui asbesti sisaldavaid hooneid äh, parendatakse või remonditakse. aitäh! Thank you, Mr Tuomu, Tuomi for suur tänu, härra Toomi, teie sõnavõtu eest ja nüüd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 erinevate asbestitöödega ja ma olen teinud tööd ka hüvitamise juhtumitega, ma olen teinud koostööd äh, arstidega ja kutsehaiguste haiglatega, ma olen üritanud äh, aastaid äh, ehitada üles koostööd arstide, ohvrite, ametiühingute ja vastavate äh, haiglate vahel. ma olen tegelenud äh, Taani õigusaktidega, Euroopa Liidu õigusaktidega ja suunistega, et kuidas aspekti, asbesti käidelda nii siseriiklikul tasandil Euroopa Liidul kui ILO-s. loomulikult olen ma osalenud ka ka mm, aspekti äh, äh, tegevuskava väljatöötamisega EFPV ähm, raames, miks meil alates äh, seitsmekümnendatest, kaheksakümnendatest aastatest on mitmetes liikmesriikides piiranguid ja keelde, nii et kolmkümmend aastat kestsid tehnilised äh, läbirääkimised, kuni meil õnnestus Euroopa Liidu tasandil äh, kokkulepe sõlmida, see mm, käis ka Berlamuuni hoone kohta ja paljude teiste hoonete kohta, äh, aga meil on olemas ka erandid, meil on äh, direktiiv, mis sisaldab suurepäraseid ettekirjutusi turvaliste äh, meetmete kohta, aga tegemist on tapva materjaliga, äh, isegi siis, kui see on meist kaugel, seda sisaldavad rongid, laevad ja loomulikult on kogu Euroopa Liidus äh, hooneid, mis, kus on kasutatud asbesti. asbesti võivad sisaldada paljud avalikud ja eraomanduses äh, olevad hooned, ja asbesti olemasolu ei ole tihti üldse teada, sest et äh, asbest on kaetud äh, erinevate paneelide või muude isolatsioonimaterjalidega. Äh, mm, väga oluline on ajaline faktor, ehkki meil on praegu olemas keeld, ei ole me suutnud kogu asbesti turvaliselt eemaldada mm, vaja on teada, kuidas asbesti tu-, olemasolu tuvastada. Need inimesed, kes seda oskasid, äh, lähevad praegu pensionile äh, ehitussektoris, nii et äh, uued põlvkonnad, kes peavad tegelema asbesti sisaldavate materjalide lammutamise või hooldamisega, neil on väga vähe kogemusi või ei ole üldse mingeid kogemusi selle vana materjaliga, mis äh, millega nad äh, lammutamis- või remonttööde puhul kokku mm, puutuvad. me räägime väga palju sellest, et äh, vaja on koordineeritud strateegiat, mis võtaks arvesse erinevaid aspekte. me peame tegema rohkem selleks, et asbesti vastu võidelda. meil on tegemist äh, registreerimise ja skriinimisega. me vaatame läbi hooneid, meil on vaja kokkuleppeid nende äh, rühmadega, keda direktiiv ei kata, näiteks äh, ehitustööde läbiviijatega, meil on vaja koolitusi, ähm, et äh, kuidas kaasata kõiki inimesi, mitte üksnes noh, neid, kes professionaalsel tasandil asbestiga kokku puutuvad, vaid ka kõiki teisi, kes asbestiga kokku puutuvad, me peame hoolitsema selle eest, et me looksime süsteemid asbestiga seotud haiguste tuvastamiseks me peame tegelema eranditega, mis endiselt on olemas, ma küll ei saa sellest aru, aga kolm riiki kasutavad endiselt asbesti äh, kloori tootmisel, äh, ehkki on meetodeid, mis töötavad äh, sama hästi. me peame tegelema ka asbesti sisaldavate jäätmete eksportimisega ning tagama selle, et need laevad, mis sõidavad Indiasse või kuskile mujale, et äh, Ähm, et äh, asbesti transporditakse so-, kohasteid meetmeid kasutades, meil on vaja äh, tegeleda ka selle strateegiaga, mille komisjon äh, esitab ohutus- ja töötervishoid kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ning ma arvan, et me peame looma korraliku erialase aluse selleks, et me erinevaid poliitilisi tegevuskavasid saaksime liikmesriikides välja töötada, mis toetaksid Euroopa tegevuskava, et meil on vaja tähtaegu selleks, et saavutada asbestivaba maailma see tähendab seda, et me peame uurima ka seda, et kuidas me neid reegleid järgime, mis meil juba olemas on meil on väga suur haigtsoon, eelkõige ehitussektoris. me nägime, et parlament on juba ka varem seisukoha võtnud ja võtnud väga karmi seisukoha asbesti suhtes. praeguses ühenduse strateegias töötervishoius strateegias me soovime, et korraldataks, on, on öeldud, et me et soovime kuulamise korraldamist, et tuleb vaadata, kuidas selle probleemiga hakkama saada, kuidas toime tulla aspektiga, asbestiga, mis on äh, hoonetes ja kuidas asbesti eemaldada, aga ma pean äh, teile meelde tuletama, et midagi eriti ära tehtud ei ole. nii et me sooviks, et uues strateegias, mida komisjon äh, välja töötav ja mille kohta korraldatakse ka avalik kuulamine, et äh, ta, me tahaks öelda, et me soovime tegevuskavasid, aga me soovime ka teavitust ja koolitusmeetmeid ja me soovime äh, ka asbesti kõrvaldamist näiteks vanadest tööstushoonetest ja vaja on järgida seda, et asbesti eemaldamine toimuks äh, tööohutusreegleid järgides. et kui tegemist on äh, hoonete moderniseerimisega, siis tegeldaks ka sellega, et äkki need hooned sisaldavad as-, asbesti. me äh, kuulasime seda, mida ütles Steven Hughes kuulamise kohta ning me taha-, et äh, ta ta-, esitab algatuse raporti asbesti kohta, see on muidugi väga oluline Ehm, oluline on äh, skriinimine, ülevaade sellest, et kus aspekti leidub, olulised on tehnilised tegevuskavad, poliitilised tegevuskavad, aga eelkõige on vaja meil ülevaadet sellest, kus aspekt üldse, asbesti äh, esineb, et vaja oleks äh, kontrollida väga paljude, väga paljusid hooneid võiks kaaluda ka seda, et aspekt, aspekti küsimusi kaasataks teistesse poliitikavaldkondadesse, näiteks kui tegemist on e-, energeetika küsimustega, hoonete saneerimisega. E-, me võiks ette kujutada ka seda, et kui näiteks toimub hoonete energiaklassi e, määramine, siis võiks hoone omanik ka tegeleda asbesti probleemi ja selle parima lahendusega see võib tähendada seda, et vaja võib olla majaomanikele kehtivate nõudmete laiendamist ja e, vaja on asbesti e, registreerimist, aga on ka veel väga palju muid tingimusi, mida tuleks täita. siis me ütlesime, et lammutuse, lammutustööde puhul tuleb hoolitseda selle eest, et töötajad oleksid paremini, parema väljaõppe saanud ja et mitte üksnes töötajaid, vaid ka tööandjaid koolitatakse. me kuulsime enne äh, ka seda, et ka tööinspektoreid on vaja koolitada ning siis võib keskenduda sellele, et töötada välja programm asbesti eemaldamiseks ja et äh, pandaks ka tähtaeg, et millal Euroopa saab asbestivabaks. ehkki meie suudame endale ette kujutada seda, et homsest peale ei puutuks keegi Euroopas kokku asbestiga, näeme me ilmselt seda, et järgmise viiekümne aasta jooksul võivad need asbestist tingitud haigused endiselt esineda. nii et mida kiiremini me kõrvaldame asbesti, seda kiiremini saame kontrolli alla ka asbestist tingitud haigused. Mm. Äh, vaja on ähm, tegeleda asbestisist tingitud haigustega, toetada ohvrite rühmi ning äh, lõpetada jäätmete eksport. vaja on üldist äh, keeldu, nii et vaja on teha väga mahukat tööd selleks, et me lõpuks saaks öelda, et asbesti probleem Euroopas on lahendatud. ning kokkuvõte kõlab, et me oleme sunnitud kontrollima, kas seadusandlus on piisav, kas meil on piisavalt teavet selle kohta ja kas äh, laiad e, e, e, kas, kas elanikele on tagatud piisavad koolitusvõimalused neile, kes puutuvad äh, asbestiga kokku ja kas me oleme piisavalt hoolt kandnud selle eest, et äh, keegi ei puutuks asbestiga kokku Euroopas? me peame tõesti panema tähtaja paika, et selleks, et Euroopa saaks asbestivabaks ja see on ka oluline ülesanne, võttes arvesse kogu ülejäänud maailma. Äh, ekspert. suur aitäh ja nüüd saab sõna meie ekspert Ulrika Tsenhärn. Äh, tere tulemast, tema on äh, rahvusvahelise asbesti keelt keelustamise sekretäriaadi koordinaator Ühendkuningriigist, Kanadast. suur aitäh, mina tahaksin tänada komisjoni eh, selle eest, et ta on kutsunud mind siia väga olulisele kuulamisele. tegemist on teise asbestiteemalise kuulamisega, kus ma viimastel nädalatel olen käinud. esimene kuulamine leidis aset Brasiilias. Eh, Brasiilia ülemkohtus oli kolmekümne esimesel augustil kaasus, mis puudutas asbesti teemat. Brasiilia põhiseadus äh, garanteerib kodanikele tervislikku elu ja kuidas äh, siis äh, saab teada-tuntud toksiini kasutamine olla seaduslik, oli siis ähm, seal küsimuseks ja see on sarnane sellega, mida me täna siin arutame Euroopa põhiõiguste harta ehm, ütleb, et inimestel on õigus elule, inimväärikusele ja töötajatel on õigus teabele. Euroopa Inimõiguste Konventsioon ütleb sõnaselgelt välja selle, et kõigi õiguse elule on midagi, mida seadus peab kaitsma. ja e, sellele vaatamata e, surevad tuhanded inimesed Euroopas e, haiguste tõttu, mida oleks võimalik vältida ja mida põhjustab asbest Ehm, sageli me ei tea, kes need inimesed on, sellepärast et paljudest liikmesriikidest ei tule meieni piisavalt informatsiooni, see on olukord, millega ei saa nõus olla ja midagi tuleb muuta. see teabevaakum, mis praegu eksisteerib, on olukord, kus ehm, me sõltume oma töös epidemioloogide poolt edastatud andmetest ehm, me oleme aluseks võtnud mesotelioomiist tingitud eh, surmajuhtumid ja lisame sinna teist teistest as-, teised asbestist põhjustatud haigused ja sellest tingitud surmajuhtumid. Euroopas äh, sureb äh, asbestist põhjustatud haigust, on surnud äh, pool miljonit inimest ja seda kolmekümne viie aasta jooksul. see on väga suur hulk inimesi täna on mul palutud äh, keskenduda just konkreetsetele küsimustele ja ma pean seda tegema kümne minuti jooksul. tegemist on väga keerulise ülesandega, aga mina olen noh, harjunud väljakutsetega, kuna mina võitlen ju asbesti keelustamise eest. üldiselt on äh, tegemist siin kahe kategooria küsimustega. kõigepealt äh, tuleb mõista, milline on inimlik dimensioon selle asbestiga seotud tragöödiaga ehm, kõigepealt alustame siiski selle teemaga. asjaolu, et Euroopa ülene keeld ähm, kehtestati kahe tuhande viiendal aastal, ähm, ei tähenda seda, et kõik oht on kadunud Ehm, meil kõigil on natukene asbesti ehm, kopsudes, kui meil veab, siis me asbestiga seotud haigust ei saa, aga need, kes nii õnnelikud ei ole, nende jaoks on väljavaated eh, nukrad. üle kogu Euroopa Liidu on eh, väga suur erinevus eh, selles osas, millist abi peaksid asbesti ohvrid saama ja millist abi nad tegelikult saavad sageli on olukord selline, et inimesed jäävad toetuseta ja kompensatsioonita. Ähm, see hõlmab ka äh, füüsilisest isikust ettevõtjaid. Euroopa Liidu asbesti ohvritel on õigus saada ähm, arstiabi ja äh, kompensatsiooni kui nad seda ei saa, siis selline olukord on vastuolus Euroopa Liidu põhimõtetega. Euroopa Liidus tuleks vastu võtta seadused, mis ähm, tegeleks ähm, asbesti ohvritega äh, ja nende inimõigustega nüüd võiks rääkida Euroopa Liidu asbesti raamistiku puuduolevatest elementidest. Euroopa asbesti ohvrite eh, hulgas valitseb teadmatus Euroopa Liidu direktiivide või soovituste koha pealt, eh, mis puudutavad eh, elanikkonna kaitset minu soovituseks on see, et tööhõive sotsiaalasjade komisjon looks asbestiteemalise alakomisjoni, mis tegeleks äh, asbesti ohvritega äh, Euroopas, see alakomisjon äh, peaks tegema tööd organi loomisel, mille eesmärgiks on panna paika Euroopa Liidu asbestiplaan ja et loodaks ka Euroopa keskus, kus tegeletakse asbestiga seotud haiguste uurimistega ohvrirühmade roll. Euroopas ähm, on üle viiekümne viie ohvrite tugirühma nende äh, rohujuure tasandi äh, rühmade mm, äh, teadmised on kasutamata jäetud võimalus, mida Euroopa Liit saaks kasutada asbesti ohvrite aitamisel. minu soovituseks on see, et Euroopa Liidu poliitikud mõistaksid, kui olulist rolli need rühmad mängivad, erastaksid, eraldaksid neile raha ning kaasaksid sidusrühmad aruteludesse, mis puudutavad Euroopa Liidu tulevast asbestipoliitikat kuidas äh, kõrvaldada asbestiga seotud haigused ainus viis seda saavutada on äh, Euroopa taristut äh, kontamineerida. see peaks olema meie peamiseks eesmärgiks, aga seni, kuni seda saavutatakse, tuleb võtta tarvitusele ennetavad meetmed selleks, et lõpetada inimeste kokkupuude asbestiga. oluline on teada, et asbesti on nii sõidukites kui hoonetes ja eh, asbesti asukoht tuleb kindlaks määrata, tuleks eh, asbesti töötamise kohad kaardistada, tuleks kaardistada ka need kohad, kuhu on asbesti sisaldavad jäätmed eh, ladustatud Eh, eh, vastava valdkonna töötajad peavad saama kohustusliku asbesti koolituse. kahjuks eh, on praegu olukord selline, et Euroopa asbesti eemaldamistööstus on tööstus, mida iseloomustavad madalad standardid. Mm, me peame standardeid parandama, metodoloogiat Mm, parandama ning eh, parandama ka eh, rahvatervist ja töötervishoidu. me peame tagama selle, et riiklikud valitsused eh, koguksid süstemaatiliselt andmeid asbestiga seotud haiguste kohta, selleks et parandada ennetustööd. oluline on ka see, et kõrge profiiliga algatused Mm, viidaks läbi selleks, et äh, teavitada inimesi ohtudest. Äh, Ühendkuningriigil on kogemus äh, sellise kampaaniaga ja seetõttu me soovitame ka sellist koolikampaaniat. kahjuks Ühendkuningriigis on enamikes koolides asbesti meie koolide ehitusel kasutati äh, erinevat sorti asbesti ning meie hinnangute kohaselt äh, on kaheksakümmend protsenti nendest asutustest, mida meie lapsed igapäevaselt kasutavad, sellised, äh, kus on asbesti kasutatud. soovitus nüüd Aspisti alakomisjon, mille teie loomulikult loote, eh, peaks saama ülesandeks eh, töötada välja ühtne Euroopa Liidu strateegia, ehm, kõrvaldamaks eh, asbestiga seotud haigused. kahe tuhande kahekümne kolmas aasta peaks olema tähtajaks selleks, et eemaldada Euroopast asbest. Need on inimesed Ühendkuningriigist, kes on mesoteloomi tõttu surnud. tegemist on asbestist põhjustatud vähiga, mis areneb kiiresti, on brutaalne ja surmav. Eh, see tapab eh, ilma halastuseta. Euroopa asbesti eh, ohvrid ei ole süüdi, sama ei saa ka öelda nende kohta, kes võimaldavad ohtlike töötingimuste säilitamist tulevaste haiguste ärahoidmine eh, eeldab koordineeritud programmi, mida toetab ka poliitiline tahe seda ellu rakendada. me peame eh, olukorda parandama ja me oleme täna siin selleks, et paluda teiepoolset abi selleks, et see kohutav katastroof kaet-, kaotada selleks, et tulevased põlvkonnad ei peaks kannatama eh, niimoodi, nagu mõned inimesed on seda pidanud tegema, aitäh! aitäh teie sõnavõtu eest, ma teen nüüd ettepaneku, et äh, et saadikutel on võimalus küsimusi esitada, ma palun, et kolleegid piirduksid kahe minutiga, selleks et meil oleks äh, võimalus ka sõna anda veel lõpus meie ekspert, ekspertidele, et igale eksperdile jääks äh, ka viis minutit selleks, et vastata teie küsimustele. suur tänu ma ütlesin, et ei maksa külalistele, et ei maksa üllatada, et äh, meid nii siin nii vähe on koosoleku lõpus. kuid ma kindlasti äh, edastan teie sõnavõtud kõikidele kolleegidele, me jätkame selle algatusraportiga töötamist. väga raske on esitada mingisuguseid äh, küsimusi, sest ma olen nõus praktiliselt kõigega, mida meie kolleegid, mida meie eksperdid on öelnud ja väga paljud neist küsimustest, mida nad siin mainisid, on minu raporti projektis juba, juba olemas. ma arvan, et see statistika kaheksakümmend protsenti kooli, Briti koolidest on, selle ehitusel on kasutatud asbesti, sest see ei ole üllatav, võttes arvesse, milliseid Eh, milliseid materjale kasutati, tehnikaid kasutati ehitamiseks Euroopa Liidu riikides. ning äh, siin mainiti ka põhiõigusi, põhi, õigus tervisele on kahtlemata väga oluline dimensioon, ma ei ole seda maininud veel seni, aga ma seda kindlasti teen. igasugused konkreetsed ettepanekud on väga teretulnud. Mm, näiteks äh, ma ei tea, kui, ähm, äh, kui suurt huvi alakomisjoni vastu tunnevad teised fraktsioonid, aga ma kindlasti mainin seda küsimust. viimane väga oluline küsimus on see, et me peame asbesti eemaldamise kaardistamise väga oluliseks prioriteediks tõstma Euroopa Liidus, see on oluline ka energiatõhususega äh, seotult see oleks äh, suurepärane äh, võimalus äh, kontrollida kogu asbesti eemalduse protsessi, samuti oleks hea saata, seada tähtaeg asbestivabaks Euroopaks, ainult Poola, üks liikmesriik ainult, on loonud tegevusplaani ja tähtaja seadnud äh, kahe tuhande kolmeteistkümne, kolme, kahe tuhande kolmekümne teiseks aastaks eemaldada asbest kogu Poolast. me peaksime seda eeskujuks võtma asbesti vaba Euroopa suunas liikumisel. ning see, mida ütles Timo ja Krista, et me peaksime globaalselt ära keelama asbesti. ma arvan, et Euroopas peaks olema tõeline moraalne kohustus ning eh, need eh, tonnid asbesti, mida toodetakse endiselt Venemaal, Kanadas ja Hiinas, eh, näitavad, et seda peetakse ikka veel imematerjaliks, nagu seda aastakümneid arvati. seda müüakse edasi arenguriikidesse ja see on ebamoraalne, Kanada on ainus lääneriik, kes seda kaubandust, kes seda edasi teeb, see on häbiväärne. ma, me, on vaja tõesti kaardistamisega edasi tegeleda. me peame eh, litsentside küsimuse üle vaatama. peame kontrollima, kuidas ettevõtted eh, eemaldavad asbesti ja äh, Eh, kuhu nad selle ladustavad. meil on vaja paremat koordineerimisstrateegiat, meil on vaja holistilisemat lähenemist. minu eh, raportis on see sees, kuid ma arvan, et ma pean selle kanaliseerima holistilisema lähenemisega eh, dokumendiks, sest see puudutab ka selliseid teemasid nagu koolitus, informatsioon ja toetus tahaksin tänada kõiki eksperti ja kinnitan teile, et äh, kõik meie komisjoni liikmed äh, saavad osa sellest informatsioonist, mida meiega täna jagasite. suur tänu teile. räägin väga lühidalt. sooviksin tänada äh, eksperte, kes näitasid meile, eh, kuidas eh, professionaalid ja kodanikud võitlevad eh, selle hoolimata sellest, et siin kuulamisel pole palju saadikuid, on see siiski kasulik kuulamine. oleme juba omaalgatusliku raportini jõudnud ning mina kui sotsialistide fraktsiooni esindaja soovin teile öelda, et, et see raport pakub huvi kõigile fraktsioonidele ja see töö, tasapisi tehtud töö jätab oma jälje, ta avaldab oma mõju. nagu Steven seda ütles, et on äärmiselt häbiväärne, et hoolimata teadusuuringutest äh, endiselt on kohti, kus toodetakse seda kohutavat materjali. mina olen Kanada delegatsiooni liige, homme toimub koosolek, parlamendi delegatsiooni koosolek ja ma kindlasti räägin seal sellest. ning äh, mina arvan, et delegatsioonid, parlamendi delegatsioonid suheteks äh, Kanada, Hiina ja Venemaaga kindlasti kajastaksid Euroopa Parlamendi mured äh, selles äh, küsimused ning äh, me peaksime edastama oma kolleegidele nendes riikides, et Euroopa Parlament soovib, et selle materjali vastu võitlemine muutuks universaalseks. suur tänu teile, teie jõupingutused ei ole kasutud, see kindlasti on, kannab vilja ja te võite sotsialistide fraktsiooniga kindlasti arvestada. me eh, kindlasti võitleme edasi seda võitlust väärikuse ja õiguse nimel. Ähm, aitäh, ka mina omalt poolt soovin teid äh, tänada teie ettekannete eest. ma ei ole ise üldse asbesti ekspert, nii et minu jaoks oli tegemist väga huvitava sissejuhatusega sellesse teemasse ja ma olen nõus kolleegidega, et tegemist on väga olulise ja pakilise teemaga. mul on üks äh, küsimus, kuna ma oma kodulinnas tean seda, et kui koole renoveeritakse, siis üritatakse vähendada ka asbesti ohtu ja asbesti eemaldada, aga see arv, et kaheksakümmend protsenti koolidest sisaldavad asbesti ja ka paljud teised hooned sisaldavad asbesti, nii et minu meelest on väga huvitav see mõte, et panna paika mingi tähtaeg äh, Ehm, milleks me tahame kõik ehm, hooned asbestivabaks saada, aga ma arvan, et eh, kui tegemist eh, oleks Euroopa Liidu poolt ette kirjutatud tähtajaga, siis hakkaksid liikmesriigid karjuma, et kui palju kulutusi sellega kaasneks eh, kohalikele omavalitsustele kas ähm, liikmesriikide kohta on teada mingeid äh, hinnanguid, ka näiteks Taani kohta on äh, olemas hinnanguid, et äh, kui palju kulusid kaasneks sellega liikmesriikidele, kui me tõesti üritaks asbesti täielikult hoonetest kõrvaldada? see oli minu küsimus ja nüüd ma annaks tagasi sõna ekspertidele ja ma palun, et te viie minuti jooksul üritaks vastata meie küsimustele. nii et aitäh ja esmalt annan ma sõna teile, doktor Sedlatšek. aitäh. oma töös äh, Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuris mm, koostöös erinevate äh, liitude ja organisatsioonidega oleme tegelenud küsimusega, et mida tähendab äh, hoonete saneerimine, millised kulud kaasnevad sellega kohalikele omavalitsustele. me loomulikult ei ole äh, selle teemaga väga detailselt tegelenud, aga asbesti e, aga ma elasin Berliinis, kui äh, lammutati Palast Republiki ja ma nägin, milline tohutu töö selline lammutamine oli nii et see, sellele kulude küsimusele ma vastata ei oskaks, aga mis puudutab äh, tööohutust ja tervisekaitset, siis äh, on tegemist väga suure, suurte kuludega, me peame elama sellega, et me äh, peame hoolitsema äh, hoonete saneerimise eest, äh, asbesti kõrvaldamise eest ja et see on kallis. ja lõpetuseks äh, üks kommentaar minu po-, minu poolt ja see puudutab meie agentuuri tööd. meie agentuurile on täiesti selge, et me toetame vastavat tegevust. asbest on meie jaoks selline lõppematu teema, tegemist on erinevate kartsinogeenide ja erinevate äh, ainete teemaga, mis meil ikka ja jälle päevakorras on. me üritame oma kampaaniate kaudu äh, tõsta teadlikkust, anda äh, infot kõigis liikmesriikides me edastame teavet ettevõtetele. ja me jätkame seda tööd, jätkame seda tööd ka praeguse eh, kampaania raames Working Together for Risk Preventions, Prevention. Eh, see, selle juures on äärmiselt oluline just nimelt see aspekt, et eh, tööandjad, juhtkond võtaks vastutuse ja koos töötajate, koos praktikutega teeks äh, koostööd ettevõtetes. seda koostööd oli mainitud ka tööinspektorite kampaaniaga seoses. see on üldine aspekt loomulikult, aga meie agentuuri ülesandeks on sellist tööd teha. praktiliste lahenduste valdkonnas tegeleme me nende lahenduste väljatöötamisega, aga me teeme koostööd liikmes, ka liikmesriikidega ja aspekti, asbestiga seoses äh, on äh, meil näiteks äh, üks oluline juhtalgatus Online Risk Assessment ja see, ja see on väga hea riskihindamise vahend, mis annab väikeettevõtjatele võimaluse riski, riske hinnata, see on väga eh, bürokraatiavaba, selle saab lihtsalt internetist alla laadida ja koha peal kasutada. me näeme asbesti puhul seda, et ehitussektoris eh, ja sellega seonduvates sektorites kasutatakse väga palju VKE-sid ja see on ka siis üks vahend, mida saaks kasutada, kui tegemist on selliste ohtlike töödega. nii et lõppkokkuvõttena no, tahan öelda, et me kindlasti tegeleme edasi selle teemaga ja me kasutame erinevaid vahendeid nagu kampaaniad, teabe kättesaadavaks tegemine ja me loodame, et me anname panuse sellesse, et ähm, Äh, aastate möödudes äh, jõuame me ka keelustamiseni. aitäh ja nüüd saab sõna härra Toomi. suur tänu teile. lühidalt. asbest äh, tuleb kõrvaldada ja see ka kõrvaldatakse küsimus on aga millal? kui ütleme, et see eemaldatakse kahekümne, kolmekümne aasta pärast, siis see on ka teatud mm, õhutusettevõt-, ehitusettevõtjatele sellega äri teha. ma küsisin Soome ehitustööstuse esindaja käest, ta ütles, et see on hea Äh, hea äh, võimalus äri teha, kuid sellel on väga negatiivne imago ja ja see negatiivne äh, mõju võib jääda väga pikaks ajaks majanduslik hinnang tuleb kindlasti esitada, peab mõtlema selle peale, mis saab siis, kui asbest ära, kui asbest eemaldatakse, mis saab siis, kui ta paigale jääb. suur tänu teile! suur tänu, härra Vetmand. Eh, aitäh. Euroopas on tegemist tõesti suure ülesandega, kui me tahame tõesti kogu asbesti eemaldada, me ei tea väga palju eh, sellest, kui palju see maksma läheb ning seetõttu me arvame, et vaja on välja töötada skriinimismudelid aga me ei tea, kas tegemist äh, on probleemiga, mis puudutab kahtekümmet või nelikümmend protsenti majadest, me võime karta, et asi on nii nagu Inglismaal, mille kohta me kuulsime, et äh, kaheksakümnes neil et kaheksakümnes protsendis koolidest on äh, jutt Liitu, on tegemist asbestiga ning Poolas on ähm, ette nähtud äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks äh, valmis saada asbesti eemaldamisega ning seal makstakse äh, umbes kümme miljardit eurot, vabandust, aastaks kaks tuhat kolmkümmend kaks on ette nähtud see asbesti eemaldamine. see tähendab seda, et me peame saama igast riigist täpsema ülevaate selle kohta, milline olukord neis asbestiga on asbestitüüpe on erinevaid ehm, ja ma arvan, et kõige ohtlikum asbest tuleks esimesena eemaldada, sest selle risk on kõige suurem. see lahtise aspekti, asbesti kasutamine, mida kasutati torude mm, isoleerimiseks, see on kõige ohtlikum mm Ehm, ja võib kasutada ka mm, osa asbesti, mis ei ole nii ohtlik, et see võib ähm, esialgu paigale jääda. ja kui hiljem see asbest eemaldatakse, mm, siis tuleks hoolitseda selle eest, et see, et äh, ei tuleks halbu üllatusi, et see asbesti olemasolu peab olema dokumenteeritud ning mis äh, puudutab kulusid, siis mm, eh, seoses selle ehituskriisiga, mis meil oli Taani viimase nelja-viie aasta jooksul kaasa, mm, kannatas ka ehituskriisi all ning eh, eh, areng oli selline, et uus ehit-, uute ehitiste ehitamise asemel pöörduti renoveerimise, saneerimise poole, nii et me oleme valmis põhimõtteliselt tegelema hoonete struktuuriga ja see on ka võimalus eh, ühtlasi eemaldada hoonetest asbest. me vaatame tulevikku, aga me peame mõtlema ka sellele, et eh, va-, paljude hoonete puhul toimub energiataseme parandamine ja kulutused, mida sellega seoses tehakse, et ähm, parandatakse hoonete isolatsiooni, soojusisolatsiooni, ähm, siis võiks äh, lüüa kaks kärbest ühe hoon-, hoobiga, äh, parandada maja äh, energiaklassi ja ühtlasi eemaldada asbesti ja PCB-d ja teisi aineid, mis on ohtlikud. aitäh ja nüüd saab sõna proua Keisenale enne kui ma selle küsimusega hakkan tegelema, tahaksin rääkida komisjoni olulistest uudistest. eelmisel äh, nädalal toimusid arengud Ottawas ja Quebecis, mis näitavad, et Kanada hakkab asbesti tootmist lõpetama pärast sadat aastat äh,. on nüüd märke selle kohta, et äh, Äh, Kanadas on asbesti kaevandamine lõppenud ja tegemist on väga suure teetähisega ja ma pean ütlema, et ma äh, äh, tõstsin veiniklaasi toostiks, kuid Hiinas ja Venemaal siiski ähm, kaevandamine jätkub ja arengumaailmas samamoodi ja ma olen üsna veendunud, et Venemaal suurendatakse äh, kaevandamise mahtusid selleks, et kompenseerida äh, Kanadast tulemata jääv asbest äh,. nüüd ma tulen tagasi küsimuste juurde, teie poolt esitatud küsimus on väga keerukas äh, ja äh, väga äh, hea oleks esitada uuele asbesti alakomisjonile äh, Ähm, nemad äh, peaksid välja töötama äh, selle mm, või välja arutama selle, kui kulukaks äh, läheks asbesti eemaldamine, nagu te küsisite. mina tahaksin komisjoni käest küsida seda, kui palju maksab see, kui koolidest ähm, asbesti ei eemaldata, kui paljud õpetajad, koolitöötajad ja lapsed surevad, kui asbest leidub koolides ka järgnevatel aastatel. kui me nende inimeste heaolu eest hoolime, heaolust hoolime, siis me peame tõesti mm, võtma endale ülesandeks eh, taristute ja koolide mm, puhastamise selleks, et tulevased põlvkonnad saaksid elada asbestivaba elu. Ähm, aitäh ja ma tänan äh, siinkohal kõiki teie sõnavõttude eest, ma arvan, et äh, see oli algatusraporti seisukohalt väga äh, kasulik, ma küsin, kas raportöör sooviks veel lõpetuseks sõna saada? sooviksin tänada meie külalisi ma suure, suurepäraste eksperdi vastustest meie küsimustele, eriti see, et asbesti alakomisjon tuleks luua, kuid ma tahaksin rõhutada seda, mida siin juba öeldi, et mitte eh, tegutsemise hind on kahtlemata palju kõrgem. me peame tegutsema. küsimus on ainult tõesti tähtaegades, ajakavas. ja Poola on asjale hinnangu andnud, otsustanud kahe tuhande kolmeteistkümne teiseks aastaks saab ta selle tööga valmis, ma ei saa aru, miks ülejäänud Euroopa ei võiks sedasama äh, aja jooksul teha. kuid meie äh, saame Eh, kindlasti seda asja uurida. me saame tellida arvamusi välisekspertidelt, et nad ei saa, eh, et nad eh, hinnang, kuluhinnangu esitaks ja siis saame selle eh, edastada komisjonile. suurepärane ning kui rohkem sõnasoove ei ole, siis ma tänan kõiki kas-, keskendunud töö eest kuni lõpuni, ma soovin teile head kojujõudmist ja äh, lõpetan meie koosoleku, olles küsinud, kas on ka muid küsimusi, muid küsimusi ei ole, see tähendab, et me kohtume kaheksandal oktoobril siinsamas Brüsselis äh, kell äh, kolm. jälle nägemiseni!